Dear members, dear speakers, uh, austatud liikmed, austatud külalised, tere pärastlõunat kõigile! mul on suur rõõm tervitada teid sellel kuulamisel, mis käsitleb äh, Schengeni koostööd äh, praegu ja tulevikus. Euroopas on rände ja pagulaste kriis, liikmesriigid on sellega seoses viinud sisse kontrollid sisepiiridel. me näeme, Äh, selliseid avaldusi, et Schengeni ala on läbi, äh, Schengeni aeg on läbi, see tuleb üle vaadata ja samal ajal on toimunud teisi äh, erinevaid arenguid. täna on plaanis meil kuulamine, mis käsitleb paljude nende tähtsate küsimustega, mis selle temaatikaga seotud on. meil on uus piiriagentuur, uus Schengeni infosüsteem on plaanitud ja teise äh, põlvkonna Schengeni infosüsteemi vaadatakse üle. meie kuulamise eesmärgiks on hinnata praegust Schengeni ala olukorda ja teavitada parlamenti ja üldsust praegusest arengust. meie kutsele on vastanud väga kõrgetasemelised asjatundjad teistest institutsioonidest, ametitest, akadeemikute maailmast, mõttekodadest ja nad tutvustavad meile oma uuringuid. enne kui me aruteludega pihta hakkame, tahaksin rõhutada, et libekomisjon võtab äh, Schengeni juhtimist väga tõsiselt. paar nädalat tagasi otsustasid koordinaatorid moodustada libe töörühma ähm, Schengeni teemaga tegelemiseks. härra Coelho, kes on äh, väga asjatundlik liige meie hulgast on võtnud selle töörühma juhtimise enda alla, enda hooleks. ta on juhtinud tähelepanu sellele, millised on Schengeni peamised väljakutsed ja ähm, meie peamised eesmärgid ootan huviga tema mõtteid ja ka teiste mõtteid. meie töö jaguneb kolmeks vooruks, iga lõpus on küsimuste-vastuste voor ning äh, meie kuulamist kantakse üle internetis ning äh, lindistatakse. Soome keelde kahjuks äh, tõlget ei ole, sellepärast et Soome kabiini äh, tõlgid tundsid ennast halvasti ning paraku soomekeelset tõlget ei ole. ning lisaksin veel, et volinik Abramopoulos ja härra Kaljulaid siseminister kahjuks peavad äh, lahkuma, kui nad on lahkunud. kui nad on kõnelenud, peavad lahkuma äh, Luksemburgi ja me oleme muutnud pisut, äh, muutnud oma programmi, nii et pärast nende sõnavõtte saab siiski esitada ka küsimusi et nad saaksid siis minna ja täita oma teisi kohustusi. loodan, et see väike programmi muutus on kõigile vastuvõetav. ja nüüd siis äh, hakkame kuulamise esimese paneeli tööga pihta. ning äh, mul on suur rõõm tervitada siin volinik äh, Abramopolost. märtsikuus esitas volinik ja komisjon oma teatise tagasi Schengenisse ning volinik räägib meile, kuidas on lood nüüd pool aastat hiljem selle teatise leiate taustadokumentide hulgast, meie kuulamise taustadokumentide hulgas ja kui komisjon on oma sõnavõtuga ühele poole jõudnud, küsimustele vastanud, siis ta peab lahkuma, kuid äh, kõrgetasemeline esindaja äh, komisjonist, äh, proua Belinda Paik, jääb siia ning on valmis vastama kõikidele üksikasjalikele küsimustele, mida komisjonile esitatakse. nii et pikemalt viivitamata annaksingi nüüd sõna volinik Dmitri Savramopoulosele ja palun suur tänu, Claude! mul on jälle hea meel äh, olla siin. täna olen siin juba teist korda. ja äh, Robert Kalinak, äh, meie eesistuja esindaja, on samuti kohal. kallid sõbrad, te-, tervitan teie algatust, tervitan seda, et kutsusite kokku sellise kuulamise, Schengeni alale pühendatud kuulamise see on väga ajakohane. Schengen on kõige käegakatsutavam edulugu Euroopa integratsiooni ajaloos. see on äh, Euroopa äh, ühendamise üks äh, näiteid äh, äriinimeste, inimeste, äh, üliõpilaste, turistide ühendamise äh, üks tunnistusi no,. Need inimesed saavad liikuda alal, kus ei ole piirikontrolle. see on ka usalduse sümbol, liikmesriikide vahelise usalduse sümbol liikmesriigid peavad usaldama seda, et meie välispiiride haldamine on tugev ning et politsei koostöö toimib nagu kord ja kohus. Te teate, Schengen on praegu suure surve all, sellepärast et meie süsteemis on oma nõrgad kohad ja äh, need nõrgad kohad on väga selgelt välja tulnud äh, nii rände kui julgeolekukriisi kontekstis. kuid just nüüd on õige aeg Schengeni ala tugevdama asuda. praegu ei ole õige aeg selleks, et äh, võtta Schengenit kui midagi iseenesestmõistetavat me peame usalduse taas üles ehitama, me peame oma rände, julgeoleku ning piirivalvesüsteemid ajakohastama, muutma need tulevikukindlaks, muutma need jätkusuutlikuks ja usaldusväärseks. Euroopa piiri ja rannikuvalve loomine on ajalooline ja murranguline samm see oli Euroopa Liidu ühine pingutus, meie, nõukogu, teie, kõik ühiselt saavutasime selle ja seda kiiresti. selleks kulus vaid üheksa kuud. kõik meie pingutused viimase kaheksateistkümne kuu jooksul on ainult sellele suunatud olnud Schengeni tavapäraste töörütmide juurde tagasi pöördumine on meie komisjoni jaoks prioriteet ja ma olen kindel, et Euroopa Parlament jagab seda prioriteeti. lisaks tavapärasele aruandlusele Euroopa Parlamendi ning nõukogu ees leian ma, et oleks asjakohane korraldada avalik poliitiline arutelu sel teemal. ja suur tänu, et teie seda meile võimaldasite Claude paraku ütne, ütles, et jah, ma ei saa siia jääda, pean lahkuma, sellepärast et äh, Luksemburgis on kohe tulemas justiits- ja siseasjade nõukogu kohtumine, pean tegema seda koos eesistujaga, aga äh, ma väga tähelepanelikult jälgin teie arutelusid sellegipoolest ning äh, võtan teadmiseks teie tehtavad järeldused lugupeetud daamid ja härrad, ma tuletaksin teile meelde, milline seda asjaolud on asjakohased praeguses kontekstis komisjoni eesmärgiks jääb kõikide sisepiirikontrollide tühistamine ning äh, toimiva Schengeni ala taastamine võimalikult kiiresti. kõik meie meetmed on võetud selleks, et luua eeltingimused Schengeni ala juurde tagasipöördumiseks, seda jätkusuutlikult ning usaldusväärselt. ma ei pea teile meelde tuletama, millised tingimused ning väljakutsed on olnud need, mis on liikmesriigid nii suure surve alla pannud ja ka kogu Schengeni süsteemi suure surve alla pannud. Nende tulemusena on mitmed liikmesriigid viinud sisse taas piirikontrolli tuletaksin teile sellegipoolest aga meelde, et selline piirikontroll Euroopa Liidus peab olema sihipärane ning piirduda tuleb äh, ning see peab olema piiratud äh, ulatuse, sageduse ning ajaga. nii nagu meie septembrikuus avaldatud raportis äh, öeldud, kontrollid äh, on äh, olnud soovituses äh, toodud tingimustega piiratud, proportsionaalsed, võttes arvesse ohtu avalikule julgeolekule, avalikule ja, ja sisejulgeolekule. arvesse tuleb võtta sekundaarseid liikumisi Kreekast tulevate äh, rändajate puhul. aga meie ei tahtnud äh, kuidagi ette ennustada nõukogu otsust, mis langetatakse komisjoni otsuse komisjoni ettepaneku põhjal pärast soovituse esitamisest möödunud kuut kuud. see otsus käsitleb seda, kas praeguseid ajutisi sisepiirikontrolle kavatsetakse pikendada või mitte. kuid ütleksin nii palju, et kõik meie võetavad meetmed on omavahel seotud, meie prioriteedid nii rände kui julgeoleku valdkonnas on seotud meie välispiiride haldamisega ning sellega, kuidas me saame Schengenit kaitsta. Schengenit ei ole, kui meil ei ole tõhusat välispiirikontrolli. see ei tähenda aga seda, et me peaksime oma välispiirid kinni panema. selleks, et sisepiirid saaksid lahti olla me ei ehita siin mingisugust Euroopa suletud kindlust ning äh, me ei luba Euroopal selliseks muutuda. Euroopa teab, austab äh, ning äh, täidab oma rahvusvahelisi kohustusi. me võtame vastu ja kaitseme neid, kes kaitset vajavad ja laseme endale külla bona fide reisijad ja need, kellel ei ole õigust äh, siia jääda ja kes ei vaja kaitset, peavad minema tagasi. see on meie kõikehõlmav piiride haldamise lähenemisviis, mida me nüüd üles ehitame koos Euroopa piiri ning rannikuvalvega, kasutades ka teisi tööriistu muidugi. eelmisel nädalal äh, Bulgaarias tervitasime me uue piiri- ja rannikuvalve loomist. palusin, et Euroopa Parlamentki kohale tuleks, mul oli hea meel, et Euroopa Parlament äh, seda tegi ja see kokkulepe, see näitas, et me kõik oleme pühendunud äh, tulemustele. ja me peamegi olema oma poliitilises tegevustes tulemustele suunatud üks meie esimesi prioriteete on see, et me peame kandma hoolt selle eest, et Euroopa piiri ning rannikuvalve äh, oleks äh, õiguslikult määratud tähtaegadega kohaselt äh, tööjõus kolme kuu jooksul. siiani on saavutatud konkreetseid tulemusi, seda tuleb teha ka tulevikus. seda tuleb teha ka tagasisaatmise ja ümberasustamise valdkonnas see käib käsikäes ümberpaigutamise süsteemidega äh, pagulaste jaoks, kes on Kreekas ning Itaalias. kõikides valdkondades on viimaste nädalate jooksul palju tehtud, liikmesriigid peaksid ka tulevikus püüdlema paljulubavate tulemuste poole. ainult nii saame pöörduda tagasi tavaolukorra juurde ning äh, täita kõiki Schengenit puudutavaid Euroopa Liidu eeskirju. seesama puudutab Dublinit, Dublinit tuleb reformida, Dublinit tuleb parandada. aga see on ainult ük-, medali üks külg. ärgem unustagem oma piiride haldamise süsteemi julgeoleku külge infovahetust tuleb parandada ilma meie infosüsteemid peavad olema paremini ühendatud ning koostalitusvõimelised. koostöö õiguskaitseasutuste, politsei, julgeolekuteenistuste vahel peab arenema. seda tuleb parandada. süstemaatiline kontroll välispiiril aitab Euroopa territooriumi julgeolekut suurendada ning toob endaga kaasa paremini toimiva Schengeni süsteemi Euroopa Liidu liidrid on juba lubanud meile selles vallas tulemusi ning äh, ma palun, et teie, Euroopa Parlamendi liikmed, jätkaksite arutelusid nõukoguga ning jõuaksite ühisele arusaamale võimalikult kiiresti. samuti on vaja keskenduda ka riigi sisenemise, riigist väljumise süsteemi kaasaajastamisele. meie sellegi eesmärgiks on meie välispiire tugevdada. komisjon on töötanud ka Euroopa äh, reisi autoriseerimise süsteemi äh, kallal, see on automaatsüsteem, äh, millest lähtuvalt kõik viisavabastusega inimesed saavad tulla Euroopa Liitu, selle ettepaneku kavatseme teha novembrikuus. ja ETS võimaldab meil viisa liberaliseerimise poliitikat alal hoida, tugevdada Schengeni piiride haldamise kvaliteeti ning äh, muuta reisimise mugavamaks. mis puudutab äh, SIS-süsteemi, Schengeni infosüsteemi, siis praegusel hetkel töötatakse hindamisraporti kallal, mis enne kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõppu valmis saab. EU-LISA on alustanud äh, sõrmejälgede tuvastamise funktsiooni kasutamist SIS äh, süsteemis. see võimaldab meil tuvastada äh, inimesi sõrmejälgedest lähtuvalt ning saata ka selle koha, sellest lähtuvalt hoiatusi inimesed, kes kasutavad äh, võlts isikutunnistusi, võlts isikut tuvastavaid dokumente, äh, sel moel on tuvastatavad lugupeetud daamid ja härrad, oleme viimase aasta jooksul palju saavutanud. aga nüüd me peame oma tööd jätkama. me peame vältima seda, et äh, me, meie tegevus stagneeruks. Schengeni puhul tuleb alati hoogsalt edasi minna, see on üks meie suurimaid saavutusi. nagu ütlesin, Euroopast ei tohiks kunagi saada Euroopa kindlus, avatus ja sallivus ei tohi aga olla julgeoleku hinnaks. me peame alati olema avatud neile, kes vajavad rahvusvahelist kaitset ning kes heatahtlikult tulevad meie territooriumile reisijatena. aga nagu ma ütlesin, need, kellel ei ole õigust siin olla, tuleb tagasi saata. paljud inimesed äh, tunnevad Schengeni positiivseid külgi omal nahal igal päev. kui meil Schengenit enam ei oleks, oleks sellel ka üsna kallis hind ja me ei räägi siin mitte ainult majanduslikust kahjust, mis oleks üüratu Schengen on üks Euroopa identiteedi osa ning Schengen aitab määratleda meie Euroopa ala kui sellist. me ei tohi lasta Schengenile ohtu sattuda. me jätkame oma tööd selle nimel, et äh, kõik äh, sisekontrollid, äh, sisepiiride kontrollid lõpetatakse ning me saaksime oma tegevusega jätkata nii nagu varem. kallid sõbrad, ma jään lootma teie toetusele ning loodan, et ühiselt jõuame tulemusele, aitäh! suur aitäh, Dmitrios! ja nüüd saab sõna Slovakkia Vabariigi siseminister Robert Kalinak. härra Kalinak, palun piirduge umbes kümne minutiga, sellisel juhul on meil võimalik teile mõlemale esitada kaks-kolm küsimust, see oleks äärmiselt oluline meie jaoks ja siis te mõlemad peate lahkuma. kui see on teile vastuvõetav, siis palun katsuge siis teha võimalikult lühidalt, siis meil on võimalik ka küsimusi esitada, palun. suur tänu teile, esimees. austatud parlamendiliikmed, armsad sõbrad ma võin öelda, äh, härra esimees, et ma ei hakka siin pikka kõnet pidama, sellepärast et äh, nii, nagu juba tavaks on saanud, oskab Dimitris äh, kõike väga hästi selgitada. ja mina saan omalt poolt vaid öelda, et Schengeni näol on tõesti tegemist Euroopa Liidu edu nurgakiviga ja alati ei olegi päris selge, milles asi. me ei räägi siin mitte ainult vabast liikumisest, vaid tegelikult äh, inimeste reisimisest, ka turistide reisimisest, äh, perekondadest, äh, nende ühendamisest ja nii edasi. Schengeni ruum tänasel päeval on ikkagi paremas olukorras, kui ta oli aasta alguses me näeme, et olukord võrreldes eelmise aastaga ei ole samasugune Euroopasse ei voola enam äh, kontrollimatud rändevood. ja eelmise aastaga võrreldes äh, ei ole riskid üldse samad. me peame rääkima tehtud vigadest sellepärast, et kui kõik osapooled oleksid pidanud kinni olemasolevatest reeglitest, siis oleks asi olnud teistmoodi. aga muidugi praeguses suurte väljakutsete ajastus selliseid vigu ei olnud väga hästi ka võimalik vältida äh, oli ohumärke, et äh, olukord äh, võiks veel hullemakski muutuda, aga analüüsid ma jätan spetsialistidele ja ütlen omalt poolt, meie äh, poliitika ja poliitikud ei suutnud reageerida suurele pagulaste arvule korralikult olukord on nüüd paranenud, aga võime küsida, et äh, miks või kuidas nii? eelkõige võib öelda, et tegemist on koostööga liikmesriikide vahel ning ka Euroopa Liidu institutsioonide vahelise parema koostööga. mul on väga hea meel, et äh, uus ajastu sai alguse aasta alguses. Äh, kõik asjad olid paremini kontrolli all. ja Euroopa Liitu kritiseeritakse küll tihti, aga kõne all oleval juhul oli paindlikkus täiesti proportsionaalne ja õige. tahaksin tänada äh, teid koostöö eest, Euroopa Parlamenti tahaksin tänada koostöö eest ning eriti just ka libekomisjoni selle eest, et me jõudsime äh, sellisesse seisu, et uus piiri- ja rannikuvalve äh, organisatsioon loodi me ei ole äh, tavaliselt nii kiired reageerijad, aga tõesti tugevat tööd ja tulemusi on näha ning tahaksin selle eest teid tänada. ning võin öelda, et Euroopa Liidu Türgi leping, äh, tugevam äh, valve välispiiridel ning just ka Piiri- ja Rannikuvalveamet aitavad olukorra parandamisele oluliselt kaasa. me peame aga oma tööga edasi minema ning nagu Dimitrios ütles, äh, inimeste mm, tagasisaatmist oma päritolumaadesse, kui neil jäämiseks alust ei ole, kiiremini äh, toimetama. tahan öelda omalt poolt ka, et minu näol on tegemist inimesega, kes on äh, üles kasvanud raudse eesriie taga ja, ja seetõttu oskan mina hinnata tänaseid väärtusi mitte ainult poliitikuna, vaid tegelikult ka inimesena, kes teisel pool raudtee ees riiet elas. ja sellepärast on minu jaoks oluline see, et äh, toimuks pidev protsess ja asjad pidevalt paremaks läheks sisemised piirikontrollid on muidugi murepunkt ja see on pagulaskriisi eh, väga selge järelm selle lahendamiseks eh, peab olema väga sihikindel ja jätkusuutlik. mõningatel juhtudel on piirikontrollid ainult eh, poliitilised ja nende olemasolu ei ole mitte kuidagi praktiliselt põhjendatavad. Äh, poliitikutena on vaja sellised tõkked äh, teelt kaotada, leida tee tagasi Schengeni süsteemi juurde, mis toimiks ning tegema seda vastavalt komisjoni poolt ette pandule. ettepanekuid on tehtud äh, tugevamate ja uuemate piirikontrollide jaoks, aga me peame olema siin ettevaatlikud, sellepärast et kui seda tehakse, siis see oleks tõesti Schengeni ala lõpu algus. Äh, ootan koostööd järgnevate kuude jooksul, suur aitäh tähelepanu eest! What... suur aitäh teile, minister, äh, mida me nüüd teeme, kolleegid, ütleb esimees, nagu ma ütlesin, äh, siin kõnelejad peavad ära minema, aga enne seda saame küsida neilt küsimusi. nii et teen järgmise ettepaneku. viis inimest saaks küsimuse esitada, aga kui jah, tehke palun lühidalt, kiiresti, viis inimest äh, nimekirjast. Äh, alustame härra Coelhoga, palun lühidalt ja siis saavad kõnelejad võimaluse vastata. suur tänu, Claude. alustan äh, sellest, et ütlen, et aitäh, et olete kohale tulnud. tean, et teil on homme nõukogu koosolek, nii et tore, et olete saanud siiski aega tulla. ja siis tahaksin tänada volinik Avramopolust sest tõesti, tagasi Schengeni juurde teekaart, mille te kuus kuud tagasi esitlesite, on peaaegu jõudnud lõpule, probleemid on äh, tõesti äh, tagasisaatmise ümberasustamisega. ja kui ma vaatan siit järk-järgult sõna-sõnalt teekaardi äh, sõnu, siis tõesti ümberasustamise küsimus on praegu puudu, ümber ei ole jagatud ja ümber ei ole asustatud ja see on solidaarsuse puudumine piirikontrollid äh, näitasid koordineerituse puudumist ja minu küsimus. meil on kaks probleemi, kas solidaarsuse puudus ja usalduse puudus vastastikku. mida on võimalik teha selleks, et need kaks peamist probleemi leiaks mingisuguse lahenduse? suur tänu, Peljo, ütleb esimees. võtame kõik äh, küsimused korraga. eeldades, et küsimused on täpsed ja asjakohased ja siis annan teile sõna. proua Sippel äh, just äh, loobus, siis härra Pavel, palun. jah, teen lühidalt. Äh. esiteks suur aitäh, et olete teist korda juba siin meie komisjoni ees. olen pettunud, et teie volinik ja teie minister ei rääkinud mitte midagi Rumeenia ega Bulgaaria kohta me räägime siin kahest riigist, kes ei ole Schengeni alas, kuigi kahe tuhande üheteistkümnendast äh, aastast pärit äh, tingimused nad täidavad. me ei ole ka vastavat taotlust esitanud, äh, kuigi me oleksime pidanud seda tegema ja viimati, kui ma rääkisin volinikuga ja küsisin seda, ütlesite te, et tegemist on sufleega, kas see on valmis äh, nüüd ehitatud, on ta valmis küpsenud, kas erimehhanism, mis meie riikidele kehtib, kaotatakse see ära? sellepärast, et poliitiliselt kasutatakse meie koduriikides praegu seda ära, et me Schengenisse sisse ei jõua. ja tegelikult läheb meil päris hästi, kui ma näiteks võrdlen olukorda Ungaris, siis eh, nende piiririigiks on Ukraina, meil Moldova, Mustmeri seal ja nii edasi mõningad inimesed samas ütlevad praegu, et teil on õnne olnud äh, sellepärast, et ei ole Schengeni ruumis, muidu oleks ka Ungari ja äh, Rumeenia vahel piir, aga see ei ole meie äh, kodanike jaoks küll õiglane. Judith Sargentini küsib kolmanda küsimuse, palun Rootsi Argentiini ütleb, et ta ei tahtnud üldse küsimust esitada. järgnevalt proua Valero. mina tulin, olen pärit riigist, kus me panime piiri kinni. panime Rootsis piiri kinni. küsimus, kui kaua te arvate, et meil lubatakse seda teha? mina seda suletuna ei taha näha, aga tahaksin eh, kuulda teie suust, et väga kaua see ei kesta. suur tänu. ja asepresident eh, Barbara Katšika, palun. loomulikult eh, Schengeni vahendid võiks olla proaktiivsemad, aga see on eelkõige liikmesriikide roll. minu küsimus, kuidas julgustada liikmesriike vahetama informatsiooni omavahel ning sisestama asju andmebaasidesse, näiteks SIS-i süsteemi ja kuidas tagada koostööd äh, jõuorganite vahel äh, ja erinevate võrgustike ja teavitusorganite vahel. tahaksin küsida ka ministri käest, mis te arvate süsteemsete kontrollide korraldamisest äh, Euroopa Liidu välispiiride ja lennujaamades, kas see aitaks Eh, julgeolekut tõsta ning eh, välisvõitlejate küsimusega tegeleda. ja kas eh, lennujaamad suudavad korraldada neid kontrolle või peaks mõni saama erandi sellest reeglist, sellepärast et see mõjutaks reisijate voogusid negatiivselt? suur tänu, et olite niivõrd konkreetsed ja asjakohased, ütleb esimees, volinik saab esimesena sõna vastuseks. ma püüan olla siis äh, väga konkreetne ja lühi-, ja vastata lühidalt, nii nagu küsimused olid esitatud. Äh, ümberpaigutamine ja ümberasustamine. pikka aega, paraku, mõningad valitsused ei näidanud üles samasugust solidaarsuse vaimu selleks, et rakendada seda poliitikat, mida me kõik koos ühtselt otsustasime vastu võtta aga viimase kahe kuu jooksul asjad muutunud. tuhat viissada inimest on väga lühikese aja jooksul teistesse liikmesriikidesse Kreekast ümber paigutatud. ja kui me samasuguse kiirusega jätkame, lähevad asjad paremaks. aga kuna ma olen teiega alati aus, siis ma olin väga pettunud. nii nagu kõik teisedki sest solidaarsus ei ole asi, mida saab valida. me kas näitame solidaarsust üles või mitte. ja pagulaskriis on tegelikult äh, küsimärgi alla seadnud selle põhimõttelise äh, vastutuse, millega on ehitatud üles Euroopa projekt, aga nagu öeldud, olukord on palju paremaks muutunud. ja me jätkame surve avaldamisega, samal ajal veendes liikmesriike et nad võtaks kanda oma osa sellest väga tundlikust valdkonnast, nii et äh, ümberasustavate inimeste hulk ja jagatavate inimeste hulk on suurenenud. siis Bulgaaria ja Rumeenia kohta võin öelda ja väga selgelt, mõlemad riigid peavad saama Schengeni ala liikmeteks. see oleneb nagu te teate, nõukogu ükshäälsuspõhimõttest, nii et selle nimel peame tööd tegema ja koos. komisjon, kui te komisjonilt küsite, võin öelda, usub, et mõlemad riigid on valmis. Bulgaarial ja Rumeenial on meie täistoetus selleks, et saada Schengeni ala liikmeteks mis puudutab seda, kuidas on võimalik äh, tavalise, normaalse Schengeni juurde tagasi pöörduda. meie eesmärk ja viimastel tööde, kuudel oleme selle kallal ka tööd teinud, on see, et me saaksime pöörduda normaalsuse juurde niivõrd kiiresti kui võimalik. nagu alguses ütlesin, siis me ootame andmeid liikmesriikide poolt sada kaheksateistkümnendaks oktoobriks. ja siis hindame vastavalt olukorda Rootsi kohta. Teil on täiesti õigus selles osas, et piirid on suletud. aga me peame näitama äh, üles ka aru saama äh, selle olukorda vastu, kus äh, Rootsi oli. Rootsi oli üks nendest riikidest, kes toetas meie rändepoliitikat, aga väga lühikeseks perioodiks, sellepärast et Rootsi lihtsalt saabus liiga palju inimesi ja valitsus palus, et piirikontrolle oleks võimalik lühikeseks ajaks taas kehtestada. ja selles eh, olukorras me praegu olemegi. nagu teate, siis nendel juhtumitel on meil vaja järgida järgnevat öö, eh, protseduuri. meie oleme oma menetluses hinnanud olukorda ja kui meil palutakse Rootsile anda piirikontrollide pikendamise luba, siis me hindame seda olukorda, aga ma ei saa praegu midagi ennetavalt selle kohta öelda. ma ei mäleta, kas keegi küsis veel midagi, viis küsimust vist oli. aa, julgeoleku kohta. selge, väga tundlik küsimus, küsimus oli, et kuidas on võimalik veenda liikmesriike koopereeruma ja rohkem nende vahel usaldust suurendama. ja me oleme siin ka jõudnud edasi toon näite. Need, kes püüdsid terrorirünnakuid ellu viia Saksamaal nädal aega tagasi, neid jälgiti ja nad arreteeriti. ja teate miks? sellepärast, et praegu on olemas infovahetus. me ei ole veel päris lõpuni jõudnud selle asjaga. Äh, julgeolekuliidu Mm, kontseptsioon. rääkisime just Julian Kingiga mõned minutid tagasi, eh, sest tema on vastutav volinik. me kandsime ette eh, programmi selle kohta. ja minu enda kogemuse põhjal, kuna julgeolekuteemad puudutavad ka minu enda eh, tegevusala, siis tõesti puudus on praegu just usaldusest. miks? asi on väga lihtne. parimat luureinfot hoiavad äh, riigid endale, nad ei ole valmis seda jagama. aga meie eesmärk see ju on. ja me oleme selles osas edasi läinud aga selles väga olulises ja ohtlikus olukorras peavad inimesed aru saama, et kui me oma koostööd ei süvenda ja ei ole usaldavad üksteise suhtes, siis me selle keeruka olukorraga koos toime ei tule. ja me peame mõtlema ka selle peale, et tegu on ka siin põhiõigustega ja meie kodanike turvalisus ja julgeolek on üks nendest põhiõigustest. me ei ole samas kohas, kus me olime kaks aastat tagasi, nii et asi on kõvasti paranenud lõpetuseks tah-, tahaksime öelda, et Pariisi terrorirünnakute toimepanijad olid tegelikult hästi teada mõningates riikides. liikmesriikides või siis ka Euroopa Liidu mitteliikmesriikides. kui need organid oleks aasta tagasi infot vahetanud, siis oleks need toimepanijad arreteeritud. aga me, seda ei juhtunud, me oleme õppinud oma vigadest. ja Julgeolekuliidu kontekst äh, ja kontseptsioon võimaldab toota rohkem julgeolekut meie kodanikele. suur tänu. kui teil, härra minister, on ka veel mõningad märkused, siis äh, palun veel mõned sõnad ka minu poolt, ütleb minister Kaljak. me oleme rääkinud äh, paindlikust solidaarsusest ka nõukogus. see tähendab seda, et mitte kõikidel riikidel ei ole täpselt samasugused eeldused ja just äh, kuna tegemist on pagulastega, kui näiteks me räägiksime siin looduskatastroofist, siis oleksime me kõik samas olukorras ja peaksime ennast kohandama. aga Äh, pagulaskriisi kontekstis on ikkagi vaja öelda, et liikmesriikidel on väga tugevad ajaloolised erinevad taustad ja kogemused. ja kogu paradoks oli tegelikult nähtav Makedoonia piiril. kus liikmesriik pidi toime tulema äh, pagulasvoogudega, kes olid jõudnud mitte liikmesriiki mitte kõik pagulased ei tahtnud lihtsalt pääseda sõjakoldest eemale, vaid neil oli väga konkreetne eesmärk, millisesse riiki nad tahavad minna, nad ei olnud nõus ükskõik millisesse riiki minema. rääkisime läbi Austriaga, Austriaga ei saanud enam vastu tulla me, meie palvele, Slovakkia on võtnud vastu rohkem kui tuhat kakssada süürlast. see tähendab, iga riik võtab vastavalt oma tingimustele. me peame arvestama sellega, et eh, pagulastel ka endal on oma ettekujutused, oma saatused ja oma valik. Nad ei taha igale poole. mul on hea meel, et eh, igas riigis on nüüd võimalik eh, komisjoni tööd tunda, me oleme jõudnud edasi. aga seda solidaarsust me peame muidugi erineval moel jagama kolmsada politseiametnikku eh, teenis Slovakkiast eh, eelmisel aastal välisriikides pagulaskriisi ohjamisel. Eh, ja kui me vaatame proportsioone, siis pidi, peaks Saksamaalt vastavalt tulema viis tuhat politseinikku, selliseid võimekust, sellist võimekust neil ei ole pakkuda lisaks ja sellepärast peame kõik koostööd tegema ja ka pagulaste vood ei säti ennast teele vastavalt statistika järgi, vaid eh, sellel on oma loogika. meie jaoks on kõige suurem ohuks, ohuks see, et otsitakse mingisugust eh, ühe, mm, ühe vitsaga löömise võimalust, aga tegelikult eh, päris tugevad erisused on riikide vahel ja seda peab arvesse võtma. siis kahe tuhande kuuendast aastast, kui te vaatate nõukogu otsuseid, siis te ei leia kedagi, kes räägiks kõneleja katkestab ennast ise ja ütleb, et hakkan rääkima inglise keeles, et teil on kõige lihtsam aru saada mitu korda on Slovakkia teinud ettepanekuid, et on tõesti vajalik Bulgaariat ja Rumeeniat eh, Schengeni alasse. Kreeka on saar, ütleb kõneleja, ja ütleb samuti, et Bulgaaria ja Rumeenia on teinud eh, ala Schengeni ala kompaktsemaks, teiste eesistumiste jooksul on ka olnud esimene küsimus alati see ja meie oma eesistumist alustasime, alustasime ka jälle sellise ettepanekuga, et on vajalik need kaks riiki kaasata ja Dmitrisel on õigus, me oleme selle menetluse lõpus üsna pea. ja ma arvan, et see on ettepanek, mis praegu on laual ja proua Kudritska peamine oht, kui me räägime infovahetusest, on just rutiinide tekkimine. mitmed infokillud, mis luureametnikel või politseil või jõuorganitel on olemas ja nad on püüdnud äh, vahetada oma kolleegidega teistes riikides, äh, on lihtsalt kaduma läinud, nad ei ole saanud mingisugust vastust ja riigid ei ole ka tegutsenud selle alusel. kaks kuud tagasi oli mul väga hea meel, et äh, meie riik saatis äh, mõned kuud tagasi välja informatsiooni Taanile ja Taani püüdis kinni viis kahtlast kodanikku. nii et küsimus ei ole mitte ainult äh, info saatmisest, vaid tegelikult meil on vaja ka tagasisidet, et mis te tegite selle informatsiooniga, kuidas seda rakendati praktikas ja andmebaasid on sellepärast olulised ka, et sinna peaks panema kirja mitte ainult info kogumise ja jagamise küsimused, vaid ka selle, kuidas edasi talitati selle infoga. aga kui tekib selline ähm, kindel rutiin, siis võivad asjad kaduma minna, suur tänu! suur tänu, kolleeg Kalinak, suur aitäh, kolleegid, teie kannatuse eest, et kiirustasime niimoodi sellest programmist siit esimesest osast läbi. suur aitäh, volinik, teile teie aja eest Melinda Paik on komisjonist siin, et vastata küsimustele, kui neid tekib tulevikus. Thank you very much. Thank you. Thank you. So colleagues, we're going to move straight ahead with the head kolleegid, läheme programmiga kohe edasi. ja ütlen tere tulemast äh, kolmele kõnelejale meie paneelis, äh, tere tulemast kui kolleegid tahavad saalist minna ära, siis palun, nii et me saame jätkata meie programmiga. alustame Liina Vassilutaga, kes ähm, räägib meile uuringust, äh, mis puudutab äh, sisepiirikontrolle ning esitab küsimuse, et kas Schengen on vastupidav kriisidele. ja nüüd annangi talle võimaluse seda, neid uuringu tulemusi tutvustada suur aitäh, et te kutsusite meid siia uuringut tutvustama. kõigepealt tegemist oli ühise uuringuga seitsme erineva juhtiva teadlase poolt Schengeni valdkonnas ning mina siis juhtisin kogu seda tegevust me esitasime neli peamist küsimust. kõigepealt, kas Schengeni valitsemissüsteem on vastupidav kriisidele? kas Schengeni õigusraamistikku rakendatakse ellu tõhusalt? ning kolmandaks, kas meil on vaja uut õigusalast reformi ning neljandaks, kuidas tagada tõhusam õiguslik ning demokraatlik vastutus kõigepealt metoodikast. me tegime juriidilist analüüsi ning samuti poliitilist analüüsi. ja lisaks toimusid ka pooleldi struktureeritud intervjuud nii poliitikakujundajatega kui ka esindajatega nii liikmesriikidest kui Euroopa Liidu agentuuridest me äh, analüüsisime süvitsi ka liikmesriikide poolseid teavitusi ning jõudsime esialgsete järeldusteni, arutasime seda kõike sidusrühmadega, kodanikuühiskonnaga ja noorteühendustega, kes tõstatasid Schengeni tuleviku küsimuse ja selle, kuidas saaksid nemad selles protsessis rolli mängida. nüüd lähme ajas veidi tagasi ja räägime sellest, kuidas praegune Schengeni valitsemissüsteem üldse tekkis. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal siis Prantsuse ja Itaalia teema, samuti Araabia kevad, suur hulk inimesi Tuneesiast tulid läbi Itaalia Prantsusmaale, Prantsusmaa taastas sise piirikontrollid ühepoolselt ning see tekitas palju vastuolu Euroopa Liidu tasandil. ning äh, selgeks sai see, et äh, Schengeni valitsemises on meil vaja rohkem Euroopa Liitu. Euroopa Parlament äh, samuti nõuab, et ta saaks siin oma rolli mängida Lissaboni lepingu järgselt, eriti Schengeni hindamis- ning järelevalvesüsteemi raames uus siis äh, õigusloomeline Schengeni reform leidis aset kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja see koosnes kahest peamisest õigusaktist, kõigepealt äh, piirikoodeks ning mis puudutab siis nii välis- kui sisepiiride haldamist ning täpsustab ka reeglid ja erandid selle kohta, kuidas on võimalik kontrollid sisepiiridel taastada ning Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanism, mis on selleks, et tagada, et Schengeni õigustikku korralikult ellu rakendatakse, eriliselt keskendutakse siin just nimelt välispiiridele. nüüd peamised uuendused piirikoodeksis, artikkel kakskümmend üheksa, mis võimaldab sisepiiri kontrollide pikendamist lausa äh, kahe aastani, pidi olema tegemist heidutava meetmega, ehk siis tõesti sellise viimase võimalusega, mida tegelikult enamasti kasutama ei peaks. nüüd, mis puudutab äh, järelevalve ja hindamissüsteemi või mehhanismi, siis enne oli see täielikult valitsustevaheline otsustusprotsessi mõttes ja nüüd siis otsustab pigemini komisjon ja mitte nõukogu ja teeb seda ühenduse meetodi alusel, nii et juhtival kohal on komisjon, täpsemalt Home peadirektoraat. Schengeni reformil olid ka positiivsed mõjud vastutuse osas, samuti ekspost aruandluse eh, osas, see puudutab nii liikmesriike kui ka komisjoni. kuid siiski me nägime, et kuigi Euroopa Parlament sai jah õiguse olla informeeritud, ja tõesti on toimunud missioone ka kohale pea, koha peale ja nii edasi, aga tegelikult on praktikas ikkagi raskusi ligipääsuga kogu sellele informatsioonile. liikmed on siis üritanud ise nii-öelda minna sinna salatuppa ja siis sealt seda nõela heinakuhjast otsida. nagu äh, kolleegid äh, Home peadirektoraadist juba selgitasid, siis uus reform rakendati ellu väga erandlikes tingimustes. samal ajal otsisid äh, väga paljud inimesed rahvusvahelist kaitset ja nad pöördusid just nimelt Euroopa Liitu, nii et sellest sai siis tasapisi pagulaskriis. liikmesriigid reageerisid sellele, taastades sisepiiridel kontrollid ja see näitas, kui piiratud on ühine Euroopa Liidu varjupaigasüsteem ja rändesüsteem samuti. meie avastused on järgmised. ametlikult küll jah, liikmesriigid pidasid kinni Schengeni koodeksist ja reeglitest ning samuti teavitasid komisjoni ei ole nad tegelikult pidanud kinni Schengeni vaimsusest, ehk siis nad ei ole põhjustanud proportsionaalsust ega vajadust ega kuidagi seda tõenditega toetanud. ühtlasi avastasime et ei antud hinnangut teavituses ka Euroopa Liidu kodanike vabale liikumisele ning üleüldse oli näha liikmesriikide hulgas väga palju segadust, et kellest jutt käib, kellega tegemist on, kas nad on siis sisserändajad või on nad varjupaiga taotlejad. ja sellest ju tegelikult lähtub, millist menetlust peab rakendama, kas Schengeni piirikoodeksit või siis ähm, ühist varjupaigasüsteemi Schengeni järelevalve ja hindamissüsteemist sai äh, peamine infoallikas vastavalt artiklile kakskümmend üheksa Schengeni piiri eeskirjades. kuid äh, novembrist kaks tuhat viisteist tekkis äh, väga erandlik olukord, kui leidis aset varem teavitamata missioon Kreekasse nii et äh, olukord oli täiesti teistsugune kui maikuus. väga vähe inimesi saabusid, saabus tol hetkel Euroopasse ning taodeldi varjupaika väga vähestel kordadel. meie avastasime, et artikkel kakskümmend üheksa kasutamine lähtus pigemini hirmudest kui sellest, mis tegelikult kohapeal toimus mida me veel avastasime, nimelt liikmesriigid, kes ei ole piirikontrolle sisepiiridel taastanud, siis eh, nende jaoks on üsnagi ebaselge see, millised need piirikontroll, kontrollid on, mis on keelatud Schengeni süsteemi kohaselt ja mis on siis politsei patrull, mis on lubatud kodanuühiskonna esindajad ütlesid samuti, et piirialadel on järjest enam politseipoolset kinnipidamist ja ei ole selge, mis eesmärgil. ühtlasi oli tõendeid ka selle kohta, kuidas varjupaiga taotlejaid, taotlejad pandi lihtsalt ebaseaduslike sisserändajate kategooriasse selleks, et õigustada neid piirikontrolle ja samal ajal oli täiesti ebaselge, kes need inimesed on ja kus nad oleks pidanud registreeritama, sest et osad registreeriti siis äh, SIS kahte, kuid varjupaigataotlejad tuleks ju registreerida Eurodaki ning neid kahte peaks selgelt eristama. meie järeldused on järgmised ei ole vaja õigusalast reformi. Schengen vastab oma eesmärkidele ning on vastupidav ka kriisiolukorras, kuid vaja on praegu kehtivat õigusraamistikku paremini ellu rakendada, komisjon peab mängima selles oma rolli ning tõepoolest tagama, et aluslepinguid ja õigusakte ka järgitaks ning Euroopa Parlament peab kasutama oma pädevust selleks, et suurendada demokraatlikku vastutust. seega oleme tulnud välja järgmiste soovitustega. kõigepealt peaks komisjon rakendama väga ranged proportsionaalsuse testi ning ühtlasi hindama ka vajadust sisepiiridel kontrolli taastamiseks ning andma hinnangu ka mõjule põhiõigustele ning Euroopa Liidu kodanike vabale liikumisele Euroopa Parlament peaks saama ka praktikas ligipääsu kogu infole. ja me usume, et peaks olema eraldi hindamismehhanism varjupaiga küsimustes järelevalve ja hindamismehhanismi raames. ütles, oleks vaja Euroopa Liidu suuniseid selle kohta, kuidas siis on õigus teostada piirialadel politseipatrulle ning tuleks uurida ka täpsemalt seda, kuidas kasutatakse Euroopa Liidu üleseid andmebaase ja kas neid kasutatakse vastavalt piirangutele. samuti Põhiõiguste Amet peaks olema alaline vaatleja kõikidel Schengeni süsteemi missioonidel nii sise- kui välispiiridel ning lõpetuseks, ka kodanikuühiskond saab siin oma rolli mängida ning ta peaks seda tegema läbi sõltumatu aruandluse. suur aitäh! loodetavasti loete te meie uuringut ja ootan huviga teie küsimusi. suur aitäh teile, proua Vosliute ja lähme nüüd järgmise külalisi juurde, räägime sellest, kui paljuks läheb maksma see, kui Schengenit enam ei ole ja palun piirduge ka teie kümne minutiga, sest et tahame ajakavast siiski kinni pidada. Teie siis tutvustate seda ja siis härra Pears või professor Pears räägib täpsemalt uuringust selge, niisiis teemegi palun. suur tänu, härra esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, ma teeksin sissejuhatava sõnavõtu tuletaksin meelde, et Schengeni süsteemi võis veel hiljutise ajani pidada ühe, üheks suuremaks saavutuseks Euroopa integratsioonis, see peab tõepoolest võimaldama nii kaupade, kapitali kui inimeste vaba liikumise. kuid nagu me oleme näinud, pretsedenditu rändevoo kontekstis on ilmnenud ühise varjupaigapoliitika lüngad ning rändepoliitika ja välispiiride piirikontrollide lüngad. Need lüngad kui ka erinevad küsimused turvalisuse osas Euroopa Liidu sees on viinud olukorrani, kus Schengeni sees on taastatud piirikontrollid riigipiiridel. nii et selles kontekstis siis libe koordinaatorid palusid Euroopa Parlamendilt uuringut, mis uurib seda, kui paljuks seal, kui palju läheb maksma see sisepiiridel kontrollide taastamine. nii et meie uuring siis üritab vastata kahele peamisele küsimusele ehk milline on majanduslik, sotsiaalne ja poliitiline maksumus, kui taastada Schengeni sees piirikontrollid ning teiseks, millised oleksid eelised, kui seda tehtaks ühtsemalt üle terve Euroopa Liidu. Round Europe'ilt telliti uuring ja äh, kohe selle ettevõtte esindaja ka teile tutvustab uuringu tulemusi. maikuus avastati ka uuring, mis äh, käsitles Schengeni piirikontrollide taastamise mõju ühisturule ning me lähtusime kolmest võimalikust stsenaariumist. kõigepealt ähm, Schengeni süsteemi rakendamine peatatakse kaheks aastaks viies ringis, kus hetkel on sisepiiridel kontrollid juba taastatud. teine stsenaarium, Schengeni süsteemi peatamine kaheks aastaks terves Schengeni ruumis ning seega Schengeni ruumis kõikidel piiridel kontrolli taastamine ning kolmas äh, stsenaarium äh,, Schengeni lepingute peatamine tähtajatult kõikides Schengeni süsteemi riikides. nii et me andsime hinnangu majanduslikule mõjule. kõigepealt äh, stsenaarium number üks ehk siis kaks aastat ja viies riigis ja kui me lähtume sellest, et ilmselt ei hakata päris piirikontrolli punkte täielikult taastama, ilmselt jagatakse inimressurss lihtsalt ümbert, ümber praeguse süsteemi sees, kuid ometigi tuleks osta lisavarustust, et saada hakkama selle inimeste vooluga ning selle hind oleks siis kakssada üksteist koma viis miljonit eurot. nüüd teine stsenaarium, kaks aastat ja kõik riigid, kes Schengeni ruumis on, hüpoteesid on siis samad, kuid kuna kontrollid toimuksid aga kõikidel sisepiiridel, siis hinnanguliselt oleks see hind umbes neli koma neli kuni seitse koma neli miljardit. nüüd stsenaarium number kolm ehk piirikontrollide taastamine püsivalt. see tähendab, et tuleb uuesti üles ehitada äh, piiripunktid, siis see tähendaks, et äh, esialgu tuleks investeerida kakskümmend miljardit eurot ning siis iga aasta kaks kuni neli miljardit, see tähendab null koma null kaks kuni null koma null kolm protsenti Schengeni ruumi SKT-st edasi räägib raport sotsiaalsest maksumusest. sest et Schengeni ruumi loomine tähendas ju seda, et on lihtsustatud politsei piiriülest toimimist ning see koostöö on olnud sotsiaalselt väga positiivsete mõjudega, kuid kui piirikontroll püsivalt taastada, siis võib see positiivne mõju kaduda ning mis puudutab kuritegevust, siis tegelikult Schengeni ruumi laienemise järel aastal kaks tuhat ei olnud inimestel tunne, et oleks mm, kuritegevus kasvanud. tegelikult tunnevad inimeste, inimesed ennast ebaturvaliselt pigem sellepärast, et Euroopa Liit ei ole pagulaskriisiga hakkama saanud nii et äh, sellepärast raportis me räägimegi sellest, kuidas tuleb taastada usaldus Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu kodanike vahel ja see peaks olema kõige olulisem prioriteet. edasi tuleb Euroopa Liidu tasandil tegutseda selleks, et soodustada solidaarsust ning koostööd liikmesriikide ametiasutuste vahel ning äh, laiendada ka praegust Schengeni või parandada praegust Schengeni valitsemist, äh, kasutades ähm, olemasolevaid kogemusi äh, piirikontrollide osas ja nüüd annaksingi sõna professor Piersile, et ta uuringust juba lähemalt räägiks. tänan suur tänu! mul on alati suur rõõm olla siin teie hulgas ning mul on äh, rõõm tutvustada teile Rand Europe äh, uurimust sel teemal. mina ise selle uurimuse koostajate hulgas ei olnud, nii et teen teile ülevaate sellest ning natukene eh, tutvustan ka oma seisukohta selles uuringus käsitleme me neid võimalusi, mis on seotud ühise tegutsemisega Euroopa Liidu tasandil. vaatame, kuidas Schengenit saab reformida, seda, kuidas seda reformitakse ning kuidas tulevikus vältida selliseid äh, muresid, mis on viinud praegu selleni, et liikmesriigid on taas kehtestanud piirikontrollid ning vaadata, kus veel oleks võimalik Euroopa Liidu tasandi lõimimisest veel kasu saada milline võiks olla äh, vastuvõetavate meetmete positiivne mõju ja räägin siin nendest meetmetest, millest komisjoni esindajad just rääkisid. ja me lähtusime, lähtusime Rand Europe dokumendist, äh, mis just koostati, nimelt äh, mitte Euroopa tasandil tegutsemise äh, hind, cost of non-Euroopa. ja äh, meie Rand Europe uuringu eesmärgiks oli vaadata, milline on olnud majanduslik, sotsiaalne ja poliitiline hind, mida tuli maksta piirikontrollide taas sisseviimisega ning hinnata seda, milline potentsiaalne kasu võiks olla Euroopa tasandil tegutsemisel Schengeni raamistikus ja kuidas võiksid seda mõjutada välistegurid? meie küsimus on, et millised oleksid potentsiaalsed kasutegurid, mille saavutaksime te ühisest tegutsemisest ja et näemegi, et tegelikult äh, äh, raport käsitleb nelja erinevat valdkonda, kõigepealt AKI jõustamise parandamine, äh, Schengeni informatsioonisüsteemi täiendavad funktsioonid ja ulatus ja mm, praegune hindamissüsteem, mida sellega teha, äh, mida siis Frontexi uue versiooniga teha, mida teha äh, justiits- ja politsei koostöölünkadega ja siis asüüli ning rändepoliitika. kõigepealt Schengeni juhtimise raamistik. mitmed erinevad asjaolud on siin juba mainitud. volinik rääkis Schengeni infosüsteemi hindamisest enne aasta lõppu, mida ka õigus meile ette kirjutab. selleks ehk võimalus äh, eeskirju muuta nii, et Schengeni infosüsteemis hakataks koguma rohkem informatsiooni. minu seisukohast, äh, minu isiklikust seisukohast on äh, on suure info kogumine mitte korrapärase rändega seotud küsimuste suhtes küsitava väärtusega. sellepärast, et Eurotakis juba tegelikult tegeta-, tegeldakse äh, migratsiooniga, regulaarse migratsiooniga väga palju. Schengeni informatsioonisüsteem ei peaks siis võib-olla palju juurde lisama või kui tahetakse teha midagi uut, siis tuleks vaadata, mis asi see tõesti on ja et see tooks lisandväärtust ka Eurodacile see muidugi sõltub ka Eurodaki reformist, kas see läheb nii, nagu komisjon on seda plaaninud või kuidas on selle kuludega, andmekaitsega ja kuidas on nende ettepanekute arenguga. erinevate ettepanekute arenguid kokku sobistades saab tagada järjepidavuse, vajalikkuse ning proportsionaalsuse. ma olen nõus raportiga, et ei ole vaja põhjapanevalt Schengeni juhtimise raamistikku muuta aga Euroopa Parlamendil, nagu siin on juba öeldud, oleks vaja rohkem informatsiooni selle kohta, miks riigid äh, leidsid, et on vaja piirisüsteeme sisse, äh, piirikontrolli uuesti sisse viia. raportis on öeldud, et selliste sammude mõju on tõenäoliselt piiratud ja Schengeni informatsioonisüsteemi äh, eesmärk on jagada rohkem terror, terrorismiaktides kahtlustatavate inimeste kohta öö, infot, meetmed ja, ja eeldused selleks on tegelikult juba olemas, kui neid oleks paremini kasutatud, siis oleks võib-olla ka mõju olnud parem. siis äh, välispiiri kontroll. raport juhib tähelepanu piirangutele äh, selle uue Frontexi versiooni ähm, kohta sellepärast, et sellel on oma eelarve, omaenda võimekus ning liikmesriigid, liikmesriikidel on täiendavad kohustused, mida neil varem ei olnud. ja see määrus on praegu kehtinud ainult kuus, vabandust, seitse päeva, nii et me tegelikult ei tea, milline selle mõju on. rangem kontroll piiri, piiridel on tõenäoliselt natukene mõju

ja äh, Euroopa terrorismivastase võrdluse te-, võitluse direktiiv samuti, äh, mis on, äh, mis tegeleb välisvõitlejate teemaga, need kaks elementi on omavahel seotud, loodetavasti Nõukogu parlament saavutavad järgnevate nädalate jooksul selles valdkonnas kokkuleppe. on väga huvitav näha, kuidas need kaks asja hakkavad koos toimima ja inimõiguste aspekt on ka oluline, ei taha ju me keegi, et kedagi valesti terrorismiks peetakse, terroristiks peetakse, võib olla ka mitmesuguseid põhjuseid, põhjused, miks inimene Lähis-Idasse sageli reisib, ta võib olla näiteks äh, humanitaarabi valdkonnas töötav inimene. ja siis äh, äh, riigist, riigi sisenemise riigist väljumise süsteem, tõenäoline on kokkulepe nõukogu tasandil, praegu tehakse kõvasti vaeva selle kallal ja see, sellega on seotud ka mitmeid küsimusi. selles raportis aga ei käsitleta Brexiti mõju, sellepärast et selleks on liiga vara, seda ei ole veel saadud äh, teha, sellepärast et äh, Brexitiga seoses tuleb tõenäoliselt veel täiendavalt mitte Euroopa Liidu kodanikke, kes äh, Schengeni informatsioonisüsteemist lähtuvalt reisivad. ma eeldan, et Briti government, Briti, Briti valitsus ei soovi, et inimeste vaba liikumine jätkuks pärast Ühendkuningriigi lahkumist sellega seoses kaasnevad täiendavad kulutused mõlemale osapoolele, neid tuleb samuti arvesse võtta. eeldades, et ei ole mingisugust erikokkulepet, mis annab erandi Ühendkuningriigile riiki sisenemise riigist väljumise süsteemist suhtes. tõenäoliselt sellest selle järele aga suurt entusiasmi ei ole. ja meelde tuleb, meeles tuleb pidada ka äh, seda teemat, millega teie järgneva paari aasta jooksul oma komisjonis kindlasti töötate Äh, nimelt äh, Brexit, äh, Brexiti kulud Euroopa Liidu poolele. viisad, piirikontrollid, kõik see maksab. siis edasi politsei ja justiitsvaldkonna koostöö raporti kohaselt on kergelt positiivne mõju pisut parem politsei ja kriminaaluurimisalane koostöö. nagu ma ütlesin, Schengeni informatsioonisüsteem annab lühiajalised võimalused täiendavaks äh, politsei ning äh, kriminaalõiguslikuks koostööks. rohkem kasutatakse sõrmejälgi, praeguses süsteemis hakatakse seda tegema juba õige pea. see võib olla kasulik ning aidata kahtlusaluseid tuvastada. Äh, samas meeles tuleb pidada ka andmekaitsealaseid kohustusi. siis varjupaiga ning migratsioonitemaatika. sellega seoses on nii minul kui mitmetel vabaühendustel palju küsimusi komisjoni Dublini süsteemi ettepaneku kohta. iseäranis küsitava väärtusega on komisjoni prioriteetide seadmise viis. inimesi saadetakse pereküsimustega seoses äh, tagasi Türki Äh, praegusel hetkel äh, meie süsteem nõuab, et pereliikmed ühendatakse, seda ei tehta piisavalt kiiresti, praegusel hetkel äh, lapsed on vanemate, sellele ei ole pööratud piisavalt palju tähelepanu Euroopa Liidu ega liikmesriikide tähend-, tasanditel. komisjon püüab siis kolmandate riikide päästmise ees anda, päästmisele anda prioriteet perede ühendamise ees. mina leian, et kõige turvalisemalt tunneb ennast laps alati oma vanematega koos, mitte kolmandas riigis, kus ta on oma vanematest eemal. ja Euroopa Liidu äh, tagasisaatmise poliitika, äh, jah, mingit parlamentaarset äh, järelevalvet ei ole Afganistanis, parlamentaarset kontrolli ei ole ja inimõigused äh, tekitavad muret, äh, sellele tuleb tulevikus tähelepanu pöörata, Afganistanis äh, pärit inimesed on esitanud edukalt pagulasena varjupaigataotluse. nii et tagasisaatmine sinna on küsitav. siis veel kommentaaride teostatavuse ning poliitilise vastuvõetavuse osas, sealhulgas reisi Äh, lubade süsteem, millega seoses komisjon on endale kohustused võtnud, ajaküsimus, viisainformatsioonisüsteem, kõik, mis on tehniliselt keeruline, võtab palju raha ning nõuab pikki läbirääkimisi, sellega kaasnevad kindlasti alati tehnilised probleemid. ja kõik need valikud ei ole Schengeni tagasipöördumise juures äh, eeltingimuseks. loomulikult äh, sisse, riiki sisenemise riigist väljumise süsteemi äh, elluviimine võtab aega, samuti reisi autoriseerimise süsteemi elluviimine ja sellega me võime jõuda kahe aasta maksimumini, mis on kehtestatud piirikontrollide taas vii-, sisseviimise ka seoses, äh, mõned isegi seavad küsimärgi alla nende praeguse pikendamise. kõik need asjad võtavad aega ja sellega on seotud palju küsimusi, küsimusi tuleb püstitada praegu, praegu tuleb küsida, et äh, kas äh, võttes arvesse Euroopa Liidu Türgi kokkuleppe rakendamist, Lääne-Balkani riikide olukorda, kas üldsegi on vaja praegusel hetkel Schengeni äh, peatamist ükskõik millises liikmesriigis, peaks keskenduma võib-olla hoopis äh, ümberpaigutamisest äh, kõigepealt pereliikmete näol, kõikide muude haavatavate äh, rühmade näol ning ei peaks keskendutama võib-olla selleni, et, et taas piirikontrolle keskenduma. loodetavasti see raport oli teile mõtteaineks suurepärane panus arutellu ning aitab meil valgust heita nendele teemadele, mida me oleme siia kokku tulnud arutama. suur tänu, härra Peers! härra Peers jälgib väga tähelepanelikult, millega meie komisjon tegutseb ning kui te jälgite teda Twitteris, siis kui te veel ei tee seda, siis pigem ma ütleksin, jälgige ikka tema säutse, need on väga huvitavad. ja meil oli täna selles kõnelejate voorus kolm kõnelejat, inimesed käivad sisse ja välja, nii et sõna saavad küsimusteks äh, härra Coelho, proua Karatsa Pilt, proua Winberg, kas keegi soovib veel küsimusi esitada kolmele äh, esinejale? kõik hakkavad ära väsima, ma näen siin kolleege, kolleegile tikub juba uni silma, ega ma ka isegi ei saa ennast sellest patust päris vabaks tunnistada äh,. raske pärastlõuna, härra Coelho Äh, palun äh, olge siis päikesekiireks äh, meie päevas. jah, lugesin mõlemad raportid Schengeni hinnast läbi ja volinik ütles, et Schengen on üks meie suuremaid edulugusid aga sellegipoolest me peaksime rääkima Schengeni mitte eksisteerimise hinnast, sellepärast et kui me hävitame Schengeni, siis me ei tee maatasa mitte ühte meie suuremat saavutust ainult, vaid äh, me ei äh, saa ka enam edasi liikuda majanduskasvu ning töökohtade loomise teel. Schengen on väga oluline ka selle valdkonna jaoks. professor Bers, te ütlesite, et me peame Schengeni rakendamist parandama. olen äh, teiega nõus, aga mul on üks küsimus. kuidas seda teha? läbi komisjoni äh, menetluste või on meil teisigi tööriistu, mille abil Schengenit äh, tugevdada? kas äh, Schengen on kriisikindel? olen nõus nende järeldustega, et meil ei ole vaja õigusloomelist reformi, meil on vaja paremat õigussüsteemi rakendamist. meil on vaja seda, et komisjon oma rolli aluslepingute kaitse nad täidaks ning meil on vaja suuremat demokraatlikku aruandluskohustust äh, ning nagu selle kuulamise alguses öeldi, me oleme juba libe komisjonis äh, sellel suunal ka samme võtnud. kui te räägite piirikontrollidest, siis politseikontrolli võib ka läbi viia piiri, äh, piirkondades, aga on äh, ka pisut segadust ning ähmasust selles vallas, määratlused tuleb täpselt paika panna, aga olen põhimõtteliselt teie soovituste ja järeldustega päri. suur tänu, Carlos ja Anna-Maria Koratsepilt. mina olen väga äh, ärgas selles arutelus. leian, et see arutelu on väga asjakohane ning väga vajalik on tekkinud selline olukord, kus Schengeni vaba liikumine, üks meie Euroopa eh, alustalasid, üks meie suurimaid eh, edulugusid, üks eh, möödapääsmatuid asju meie igapäevaelus, üks osa meie võrdsuse, õigluse ja julgeoleku või turvalisuse alas, on muutunud järsku rände haldamisvahendiks ning seda kasutatakse kurjasti ära rände haldamise vahendina me andsime liikmesriikidele äh, võimaluse erakorralist hädamehhanismi kasutada, kuid me kipume unustama ära seda, et see pidi olema ajutine viimases hädas äh, kasutatav äh, meede ning seda meedet tuleks kasutada mitte ainult rändega, rände haldamiseks, vaid avaliku julgeoleku tagamiseks jah, ränne võib teataval määral sattuda julgeolekuohuks, leiavad mõned, mina ei ole päris kindel, kas see on vastuvõetav. käisin Lõuna-Rootsis, et Öresundi piirkonnas, et näha, kuidas praegune olukord toimib. Taani ja Rootsi on seal täielikult integreerinud. mina olen IMCO-s äh, teinud ettepaneku algatusraportiks, kus käsitletakse samuti Schengeni mitte eksisteerimise hinda. me peame vaatama, kuidas Schengen mõjutab inimeste elu ja hoolimata sellest, et ma tunnen Lõuna-Rootsi olukorda, olin ma tõesti šokeeritud äh, selle üle, kui paljud inimesed on kaotanud oma töökohad, kui paljud inimesed ei saa enam tööle minna, kui nad ei saa enam oma lastele järele minna. Äh, Rootsi äh, ei saa enam lastele järele minna lasteaeda ja nii edasi ja nii edasi. majanduslik mõju on, on lihtsalt üüratu. see näide teen selle sellepärast, et ma käisin libekomisjoniga seal äh, lähetuses ning Rootsi parlamendi liikmena tunnen olukorda kõige paremini, aga ilmselt sedasama probleemi võib näha ka mujal Euroopas. kõik need asjad, mis on iseenesestmõistetavad Euroopa inimeste igapäevaelus ja mis Schengeni kadumisega kaduma läheks, on jäänud tähelepanu alt kõrvale. meie toetame vaba liikumist. aga meile sunniti peale Äh, see piirikontrolli olukord, sellepärast et teised liikmesriigid ei käitunud paraku vastutustundlikult. ja sellepärast, et äh, meil ei ole välispiiride tõhusat kontrolli, mis on Schengeni toimimise üheks eeltingimuseks. meil ei ole ka täielikku koostalitusvõimet äh, andmekaitse, andmesüsteemide vahel ning libekomisjonis midagi sellist öelda, siis on see üsnagi äh, Äh, veider, aga siiski me peaksime ka Türgiga teabevahetuse ja andmekaasade vallas koostööd äh, tegema. Nemad teevad kõike nendest inimestest, kes tulevad Euroopasse, aga me ei kasuta seda võimalust, me peame ju teadma, kes need siia Euroopasse tulevad. ja siis Rootsi ja Taani küsimuses äh, võiksin ma öelda, et Rootsi valitsus ei ole suutnud teha koostööd Taaniga kaks põhjamaist riiki, kes ei ole suutnud läbi viia tõhusat isikutunnistuste kontrolli äh, inimeste üle, kes tulevad äh, Taanist äh, Rootsi. see on uskumatu, mida me saame teha selleks, et liikmesriikide tegevust paremini hinnata ning mida kavatseb komisjon praegu teha, et kus liikmesriigid on üle aasta juba praegust süsteemi kasutanud ja mida Äh, võiks teha, et liikmesriike panna paremini ning tõhusamalt koostööd tegema piiriüleselt. mida teha selleks, et politsei koostööd tõhustada? ja minu viimane küsimus, äh, proua Vasjuta. väga palju on äh, segadust Schengeni rände varjupaigakoodeksi küsimustega seoses ja saatjate alaealisi saadetakse tagasi äh, sellepärast, et Schengeni koodeksi kasutamine on peatatud. kas see on tõesti õige ja kas see üldsegi on võimalik ja mida teeb komisjon selleks, et seda ära hoida? suur tänu, Anna-Maria ning äh, komisjoni esindaja võib-olla soovib ka sellele küsimusele vastata aga üks sõnasoovi oli veel, kas te, kas te lihtsalt püüdsite küsimused komisjonile kinni sellest sõnavõtust? küsimusi esitati ka ju volinikule, aga volinik on nüüd lahkunud on. ja proua Vinder. suur tänu ka kogu selle info eest, mida te meile esitasite. ja viimane esineja, kes rääkis piiride taastamise ja piirikontrollide taastamise hinnast lühikeses perspektiivis ja pikas perspektiivis. küsimust võiks esitada ka teistmoodi, mis, mida oleks maksma läinud see, kui me ei oleks neid kontrolle piiridel taastanud, kui me oleksime kõik oma uksed lahti teinud. kas ka seda on keegi arvutanud? kui Rootsis ei oleks me oma piire sulgenud, siis oleks olnud sellel üüratu hind me tegime seda tõesti viimasel hetkel. olukord oli nii halb, et äh, me pidime telke püstitama, et inimesi vastu võtta. meil on vaja sellist hingamispausi. Äh, meil olid ainult telklaagrid pakkuda, polnud enam eluasetki pakkuda ja kaheteistkümnendal novembril äh, seisame silmitsi uue väljakutsega, sellepärast et mida me teeme siis äh, edasi. nüüd äh, on lähenemas selle piirikontrollide sisseviimise lõpptähtaeg, kas piirid tehakse lahti, jäävad kinni, meie peaksime seda otsustama ja kas tõesti äh, on sellega kaasa tulnud raskused äh, liikumises äh, Rootsi ja Taani vahel, inimesed, kes käivad ühel pool tööl või mitte? Äh, jah, loomulikult on kaasa toonud tea-, toodud teatavad äh, viivitused, sedasama võib öelda Strasbourgi reisi kohta, aga need asjad, äh, nendest asjadest saab üle, kui asju teha nagu kord ja kohus. ja neid on võimalik lahendada. julgeoleku küsimus on ikkagi tähtsam ja millal me saame teada seda, mis kaheteistkümnendal novembril aset leiab. meil on vaja seda teada kui me käisime Põhja-Soome Rootsis, siis me peame ütlema, et äh, politsei ei saa isegi oma tegevust planeerida. Nad ei tea, kas äh, piirid jäävad suletuks, piirid tehakse lahti, mis edasi saab. piirikontrolliga seoses äh, räägitakse inimressursist, räägitakse droonidest. aga millised on plaanid sõrmejälgede süsteemi osas, ähm, mida tehakse Fronto, Frontexis, inimesed tulevad Liibüast, Egiptusest samuti ning kuidas äh, uue Frontexi tingimustes äh, sellele küsimusele kavatsetakse läheneda? me oleme nüüd oma ajast kõvasti maha jäänud äh, ja palun siis meie külalistel vastata nendele küsimustele, mis tunduvad neile asjakohased ja siis äh, Belinda Paik saab samuti lõpetuseks äh, sõna, et vastata komisjonile suunatud küsimustele. kes soovib alustada? paistab, et poliitikuid ei ole siin, teid ei huvita, kes esimesena sõna saab. proua Vasiljev alustame sellest viimasest küsimusest, jah, Rootsi ametivõimudele võib ainult kaasa tunda. Nad on tõesti üritanud endast oleneva teha, et varjupaigataotlejaid vastu võtta, aga ähm, siin on küsimus varjupaigasüsteemis, mitte piirikontrollides ja kui selline mõttepaus, selline hingamispaus on läbi, siis äh, selle hingamispausi ajal juba tuleb mõelda selle pära-, sellele, et miks oli seda hingamispausi üldse vaja ja kuidas tagada äh, toimiv varjupaigasüsteem. ja kui me nüüd räägime sellest teatisest ise, mille Rootsi ametivõimud esitasid, siis tegemist oli tegelikult avaliku poliitika põhjustega, mida äh, Äh, Rootsi valitsus esile tõi, mitte julgeolekuprobleemidega. Äh, nad lihtsalt ei suutnud pakkuda abi inimestele, kes vajavad humanitaarset kaitset ka kaitset. rändekriisi tipphetkel oli see õigustatud enne seda, kui äh, Türgi kokkulepe sõlmiti, Balkani marsruudid paika said ja Rootsi ning teised viis liikmesriike, kus piirikontrollid on endiselt jõus. kasutatakse nüüd artiklit kakskümmend seitse äh, ette prognoositavad tingimused, artikkel kakskümmend kaheksa oleks olnud siis ettenägematud asjaolud ja nüüd äh, kasutatakse artiklit kakskümmend üheksa, pagulasi enam ei tule ja ei olnud tegelikult kavatsuslik neid artikleid kasutada selles järjestuses. julgeoleku põhjuste puhul äh, võib esile tuua Prantsusmaad ja, ja Maltat, kuid samas võib äh, küsida, kas äh, piirikontroll on õige vastus terroristlikele rünnakutele ja kuidas neid terroristlikke võrgustikke lammutada siingi oleme näinud proportsionaalsuse puudulikkust selliste meetmete sisseviimisel. siis räägiti veel äh, rändajate äh, lastest, kes jäävad saatjata, juhtisite õigusega tähelepanu sellele kõige kiireloomulisemale küsimusele sekundaarsed äh, ebaseaduslike sisserändajate vood ja liikumised ja see, kas äh, varjupaiga taotleja ühes riigis äh, vastab varjupaiga tingimustele, teistele mitte, selline süsteem vajab täpsustamist ning äh, jällegi tuleb rääkida ka sellest, kuidas Dublinit reformida, kuidas Euroopa varjupaigasüsteemi reformida, mis oleksid praeguse süsteemi alternatiivid. ja lõpetuseks suur tänu, et härra Coelho oli nõus äh, meie kommentaaridega, mis puudutab politseikontrolle äh, võrreldes piirikontrollidega, siis Schengeni piirikoodeksis, Schengeni piirieeskirjades on kirjas, et politseikontrollid peaksid olema äh, pistelised kontrollid, mis äh, tuginevad äh, mingil konkreetsel luule või uurimisega seotud infol, need peaksid olema sihipärased pistelised kontrollid, aga piirikontroll on regulaarne, korrapärane kontroll inimeste üle rändega seotud põhjustel. noorteorganisatsioonid ja muuhulgas näiteks Schengen Watch jälgivad, kuidas seda praktikas ellu rakendatakse. ja lõpetuseks kutsusime Euroopa Parlamendi üles oma ülesannet täitma ja me saame ainult teile kaasa tunda. Teie päevakord on väga tihe ja kui teil oleks võimalik minna salastatud ruume ning lugeda Kreeka missiooni äh, järeldusi ning äh, uurida, mis oli selles äh, nii väga delikaatset, oleks tore. suur tänu teile, edu teile teie töös, teie peate tagama demokraatliku aruandluskohustuse suur tänu, proua Vassileta ja Steve, palun. suur tänu. üldiselt kuluga seotud küsimused äh, on seotud äh, avalike kuludega ja selle hinnanguga. loomulikult äh, sotsiaalsed kulud on ka olulised, nendest räägitakse üldisemalt. loomulikult ähm, sellega seotud kulud, kui äh, pereliikmed ei saa oma tegevusega tegutseda, ei saa tööle minna, neil on seotud äh, äri, äh, ka äri raskenemisega seotud kulusid on neil, kõike neid on väga raske hinnata. mis oleks juhtunud siis, kui te ei oleks piirikontrolli sisse viinud? ma arvan, et olukord praegu on teistsugune kui aasta tagasi, nagu siin paljud siinkõnelejad on juba äh, toonitanud. Euroopa Liitu tulijate arvud on märgatavalt väiksemad kui kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. nii on see olnud kogu suve. ja ei tea, kas see on Türgi ja Euroopa Liidu kokkuleppe tulemus või oleks see aset leidnud äh, nii või teisiti. igal juhul tulijaid on vähem. Lääne-Balkani marsruut on kinni ja Varssavi ruut on kinni, nii et äh, läbi Saksamaa ja Taani ja Rootsi ei tule nii palju inimesi nagu eelmisel aastal. rohkem on äh, piirikontrolli Ungaris ja seal äh, on äh, seadusemuudatused ellu viidud, paljud protesteerivad selle vastu, aga ikkagi need kontrollid on seal. kõik need asjaolud on muutunud ja neid tuleks arvesse võtta me räägime otsusest, aga praegu, mida tuleb langetada nüüd, selle aasta novembris, mitte eelmise aasta tingimustes. loomulikult tuleb ametivõimudele Rootsis ja mujal anda võimalus planeerida seda, mida nad äh, järg-, paari nädala pärast edasi teevad. aga see on siis komisjoni ülesanne. komisjon peab andma äh, selgelt aimu sellest, mida kavatsetakse teha ja riigid peavad oma poolt oma põhjendused esitama, võttes arvesse praegust olukorda, olukorda, kus märkimisväärselt vähem on neid inimesi, kes tulevad Euroopa Liitu ja kes läbivad kogu Euroopa Liidu. olukord on muutunud, nagu ma ütlesin, on muudetud seadusi, piirivalve on paika saanud, kriisikeskuste süsteem on töös ja muid arenguid on ka, mida võiks mainida. ei ole nii palju välisvaate, välisvõitlejaid nagu viimasel aastal Europoli äh, pilgu all ja kõik need asjaolud äh, on äh, põhjenduseks sellele, miks ei peaks piirikontrolle tega enam jätkama, kui valitsustel on vastuväited, siis tuleb need esitada. ja paari nädala pärast peaks otsustatama, kas Äh, neid pikendatakse kuue kuu võrra. Belinda Paik, palun. mis puudutab ähm, parlamendi informeerimist Schengeni äh, hindamise kohta, meie jaoks oli see loomulikult hull osa, äh, kui me rääkisime õigusaktidest, et parlamendil oleksid juurdepääsuõigust, aga seal on delikaatset infot siiski. me peame rääkima täpsemalt läbi, kuidas komisjon saaks infot liikmesriikide kohta, aga äh, ka Schengeni toimimise kohta. räägin sellest hiljem täpsemalt, kui ma räägin äh, sissist. aga ma loodan, et me suudame kokkuleppele jõuda siin komisjonis, et me räägime üldisematest tendentsidest äh, ja siis kui kahe tuhande üheteistkümnendal aastal me võtsime selle ülevaadatud õigusakti vastu ning tegime ettepaneku, et et tuleks seda süsteemi igal aastal aastaraportiga hinnata. esimesel äh, aast-, esimeses aastaaruandes äh, tegime, esitasime juhised äh, piiri- ja politseikontrolliks, esitasime need suunised kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, ma ei tea, kas kõik panid tähele seda üldse mm sõltusime selles vallas ka muidugi kohtupraktikast. kuidas me jälgime tulevikus, mis edasi saab riikidest, kus on ajutised piirikontrollid oma eelmise kuu raportis, jah, tõesti eelmisel kuul koostatud raportis analüüsisime kasutatud meetodeid ja meil oli infovahetus liikmesriikidega ja viisime ellu ka ette teatamata külastusi, mida ma nüüd teile külastan. meil toimus ettenähtamatu küla, ette teatamata külastamine Austriasse ja seda kasutame ka oma hinnangus millal siis liikmesriigid teada saavad, mis, mida novembris otsustatakse. see on ka meie septembrikuisel teatisel, teatises kirjas. meie kolleegium otsustab kahekümne viiendal oktoobril, lähtudes viieteistkümnendaks oktoobriks esitatavast, liikmesriikide poolt esitatavast infot. see on lisatud meie avaldusele. mis puudutab saatjate alaealisi, siis ma teen ettepaneku, et äh, minu kolleegid räägivad äh, teiega sellest kahepoolselt, me saame aru, et Rootsi saadab Taani tagasi saatjate alaealised, ma ei tea, kas see on Schengeni küsimus või asüü-, varjupaigasüsteemi puudutav küsimus, kuid ma ei hakkaks äh, siin libedal jääl uisutama ja äh, jah, aitäh, me ei räägi kellelegi sellest teie Austra-, Austria külastusest. aeg kaob, me oleme oma programmi muutnud ja aeg on napp, aga tahaksin tänada selle paneeli kõnelejaid tehtud töö eest nii täna siin kui ka üldisemalt. Steve, aitäh! sinu tegevus on meie seas kõrgelt hinnas, aitäh teile kõigile, aitäh kolleegidele kannatlikkuse eest ning läheme edasi järgmise vooru juurde ja kui ma paluksin, siis kõnelejatel järgmises voorus tulla siia poodiumile Fabrice Leggeri, Frontexi täitevdirektor Oliver Šefart, härra Wojciech Kalutšinski eh, Äh, ja kes käsitlevad äh, piirihaldamise küsimusi Home peadirektoraadis. ja sel ajal, kui äh, need inimesed meie esinejad tulevad siia, teen ise juba väikse sissejuhatuse, meie teise paneeli külalised räägivad meile Schengeni hindamismehhanismist ning äh, haavatavuse hinnangust, mis on Euroopa Piiri- ning äh, Rannikuvalveameti äh, alusdokumentides sees, härra Leggeri on uue ameti täitevdirektor ning oli ka Frontexi, selle eelkäija täitevdirektor, ta räägib meile just nimelt sellest teemast, meil on väga hea meel, et ta tuleb, et ta on täna siia tulnud ja, ja räägib meil, meile asjadest nii, nagu need kohapeal on hakkame aga pihta siis oma tööga. Okay, so if everyone settled down, we can uh, we can start with um, the executive director. nii, kui kõik on nüüd maha istunud, siis alustamegi sellest, et uh, sõna saab kohe härra Fabrice Leggeri, olge hea. Thank you very much, Mr Chairman, honorable members. suur tänu teile, esimees, austatud parlamendiliikmed tahaksin tänada teid kutse eest äh, ja olen siin esimest korda Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti juht. Äh, isegi nii uus, ütleb esimees, et meil on programmis kirjas Frontex, nii et vabandust tõesti. härra esimees, äh, ma ei ole kindel, et see on vale, ütleb härra Leggeri, sest tundub, et justkui nagu oleks kirjas nüüd minu eesnimi ja perekonnanimi, et see on ju, mõlemad kuuluvad mulle. nii et äh, olen jah valmis äh, suuremaks koostööks parlamendiga. sest ma tean, et vastavalt uuele määrusele on rohkem vahendeid äh, ja rohkem äh, ka aruandluskohustust ning seetõttu on mul väga hea meel olla siin äh, siis äh, teie komisjoni ees siin parlamendis äh, täitevjuhina. küsimus on demokraatlikus kontrollis ja, ja ka aruandluskohustuses äh, meie tegevuste kohta. aga tulles tagasi tänase teema juurde, mis puudutab haavatavuse hinnangut, riskihinnangut ning meie agentuuri tegevust. kõigepealt tooksin välja riskianalüüsi definitsiooni vastavalt äh, meie agentuuri praktikatele. ma defineeriksin riskianalüüsi siin tegevusena, mis koosneb võtmeaspektide ja motivaatorite seiramises, mis äh, mõjutab olukorda välispiiridel. Need aspektid võivad olla näiteks loomulikult äh, rändevood, aga ka teatud ohtude areng. näiteks kuritegelike võrgustike arenemine teatud riikides, äh, vahel äh, väljaspoolt äh, Euroopa Liitu isegi, või siis teiste ohtude tekkimine, mis on seotud terrorismiga, sest see on ka meie kontori mandaadi sees olemas, et välispiiridel valvet pidada ning Europoli ja teiste agentuuridega selles suunas tööd teha nii et ma ütleksin, et äh, riskianalüüs on nende võtmeaspektide seire selleks, et meil oleks võimalik ressursse parimal võimalikul moel jagada. see viimane tähendab, et ressursid on alati piiratud, äh, alati ja see on selge igal pool, ükskõik siis kas liikmesriigi või äh, Euroopa ülesel tasandil ja sellepärast me peame mõtlema, kuidas neid vahendeid kasutada õigeaegselt ja kõige äh, mõnusa, äh, tõhusamal võimalikul moel. me oleme riskianalüüsi raporti äh, koostanud, kõige olulisemad ja strateegilisemad jagatakse nõukogu, parlamendi ja komisjoniga. samuti oleme regulaarselt koostanud dokumente ja raporteid äh, kus oleks ka riskianalüüsi aspekt sees, mis võimaldaks äh, ümber jagada võimalusi. samuti on meil ka riskianalüüsi dokumendid, mis võiks aidata liikmesriikidel teha omad otsused või võtta vähemalt arvesse agentuuride poolt välja mõeldu selleks, et äh, ressursse ja tehnilist varustust ümber jagada aga ka selleks, et äh, otsustada mingisuguste tegevuste üle. näiteks äh, operatsioonilised kavad, tegevuskavad, ühtsed äh, operatsioonid, mida agentuur juhib. Nende aluseks on riskianalüüsid. samuti on meil partnerlus riskianalüüsi läbiviimisel mitte Euroopa Liidu riikidega. näiteks nimetaksin siin koostööd Türgiga aga koostööd teeme ka näiteks Aafrika riikides äh, AFIK-i raames. ja igapäevaselt me saame andmeid, informatsiooni, võiks isegi öelda mingisuguseid luureandmeid meie ühtsetelt operatsioonidelt, aga me kasutame ka satelliidipilte. nii et see ongi, kuidas äh, riskianalüüs toimib kuidas me saame oma luureandmeid koha pealt? üks missioon, mis meie agentuur on saanud äh, uue määruse raames, on siin näiteks ja püüan kõigepealt anda äh, definitsiooni äh, ohustatavuse hinnangu kohta või ohuhinnangu kohta. me püüame praegu juhtnõukogult vastu võetuna saada äh, sellise hinnangu detailid, aga siis ohustatuse raport on toimimise audit, mis vaatab üle liikmesriikide vahendid ning nende võimaluse kasutada olemasolevaid vahendeid, võttes arvesse samas neid äh, ohtusid, mis nende ees on. nii et ühest küljest äh, kirjeldasin siin riskianalüüsi, aga nüüd äh, tahaksin haavatavuse või ohustatavuse definitsiooni siin välja tuua, kus on oluline vaadata, et see, kuidas liikmesriigid toimivad, sobib kokku olemasolevas tehnikaga ning ka selle ohu hinnanguga, millest jutt käib parajasti nii et me räägime tehnilisest varustatusest, me räägime töötajate arvust, näiteks ametnike arvust, aga ka seda, kuidas äh, ametivõimud on korraldanud oma töö selleks, et äh, kõige paremal võimalikul moel vahendeid ära kasutada. nii et haavatavuse hinnang on midagi hoopis teistsugust. see ei ole riskianalüüs see ei ole riskianalüüsi lisatasand, see on hoopis midagi teistsugust. ja haavatavuse hinnangu eesmärk on selgitada välja need meetmed, mida peaksid rakendama liikmesriigid selleks, et operatsioonilistele nõudmistele vastata. järgmisel nädalal teen ma meie juhtnõukogule ettepaneku Äh, sellesama haavatavuse hinnangu vastuvõtmiseks ja kui äh, juhtnõukogu võtab selle metodoloogia vastu, siis äh, saame meie juhtnõukogus võtta vastu ka tegevuskava, oleme juba koos liikmesriikide ja komisjoniga korraldanud töörühmased, töörühmasid, kogume andmed kokku, eesmärk on leida mingisuguse miinimummäära ja aluse äh, ja siis me saame täpselt teada, millised on meie sihteesmärgid, milline on meie normaalne tavaolukord ja saame tuvastada sellest normaalsusest eh, kõrvalekalded. aga noh, normaalsuse defineerimine on eh, väga eh, konksuga teatud juhtumitel. nii et võtame arvesse geograafiat, erinevad väljakutsed on erinevate liikmesriikide ees geograafilisel alusel nii et kui geograafiline olukord on äh, keerukam, siis äh, äh, sinna varustust on raskem võib-olla toimetada kui teistesse liikmesriikidesse. igal juhul tahaksin anda teile informatsiooni ka järgmise aasta kohta. arvestades siis või noh, eeldades seda, et meie juhtnõukogu võtab vastu metodoloogia, toimub järgmisel aastal kõikide liikmesriikide eh, hinnang. kõigepealt me testime kolmes vabatahtlikus liikmesriigis metodoloogiat ja siis eh, hakatakse seda rakendama kõikides liikmesriikides. ma tean, et see on ka loomulikult eh, küsimus, mida tihti esitatakse. et kui me haavatavuse hinnangut ja Schengeni hinnangut võrdleme, siis Schengeni hinnangust komisjoni esindaja kohe hakkab rääkima aga erisused on. minu perspektiivist on Schengeni hinnang see, mis puudutab vastavuses olekut Schengeni eh, reeglitega, aga ohustatavuse hinnang ei ole mingisugune õigusliku eh, vastavuse hinnang, vaid eh, hoopis kontrollitakse vahendite kasutamise tõhusust. nii et võib olla liikmesriike, kes täielikult vastavad reeglitega reeglitele Schengeni määruses, aga kui neil ei ole eh, tehniliste vahendite kasutamist eh, korralikult võimalik teha, siis nad eh, nendele nõudmis, nõudmistele ei vasta. haavatavuse hinnang on pidevalt, läbivalt toimiv, mitte kõik liikmesriigid ei vasta Schengeni operatiivmehhanismidele ja juhul, kui agentuur tuvastab, et midagi on valesti või et on teatud ootamatuid arenguid, siis täitevjuht võib otsustada, et veel üks haavatavuse hinnang viidakse läbi teatud ohtude suhtes või teatud liikmesriike testides. selleks, et saada õiget eh, hinnangut olukorra kohta ja et olla valmis kasutama ja kasutusele võtma vahendeid. meie agentuuri eesmärk ei ole mitte süüdistada liikmesriike, vaid ennetada teatud raskusi, mis võivad tekkida ja valmistada ette meetmeid selleks, et äh, kasutada äh, veel rohkem vahendeid, äh, tehnilisi vahendeid või viia ellu operatsioone, kui vaja. tahaksin tuua mõne näite. esimene näide. kuidas Euroopa välispiirid on valmis võltsitud dokumentidega eh, rinda pistma ja milline on tulemus meie turvalisusele või julgeolekule, kui teatud osad meie välispiiris ei, piiridel ei tunne ära võltsitud dokumente. veel üks haavatavuse liik oleks mis juhtuks näiteks siis, kui teatud liikmesriigid ei ole valmis, neil ei ole hädaabiks tegevuskavasid äh, selleks, et äh, suurte pagulashulkadega äh, või migrantide hulkadega toime tulla. siin ei ole küsimus vastavusseadussätetele, vaid reaalne võimekus tegutseda koha peal ma ei taha väga pikalt rääkida, kümme minutit mul vist oli kõneaega, ütleb kõneleja. Äh, tõmban siin joone alla ja ütlen, et töötame koos äh, Euroopa Komisjoniga ja Schengeni hinnangu mehhanismis on ka meie agentuur selle protsessi osaks. Äh, oma ekspertteadmisi me jagame ning inspireerime vahel ka komisjoni otsustada, Äh, kohtade üle, kus ootamatu kontrollvisiit aset peaks leidma. suur tänu! suur tänu, härra Legeri! ja komisjoni nimel on nüüd sõna saamas kohe Oliver Seifert, kes tegeleb äh, komisjonis just äh, piiri juhtimise ja valvamise küsimustega. suur tänu! kümme minutit ja kümme asja, mida tahan öelda kõigepealt olete kuulnud äh, Schengeni mehhanismist, äh, siis äh, haavatavuse analüüsist ja hoolimata meie kinnitustest tekib küsimus, kas need asjad ei ole paralleelsed, kas ei ole seesama asi. meie näeme neid kahte väga olulist elementi, need on integreeritud piirivalve osad, kvaliteedikontrolli mehhanismid ja väga selged erisused nende vahel on ja tahaksin need läbi käia punktide kaupa. isegi kui väike risk on, et ma hakkan kordama neid asju, mida härra Leger juba ütles. esiteks see eesmärk ja äh, mis äh, Schengeni hindamismehhanismil on, on väga selge Schengeni aki küsimusi on äh, andmekaitses, politsei koostöös, Schengeni infosüsteemist ja kõik äh, kompenseerivad meetmed, mis Schengenis on, on olemas. nii et kohaldusala on palju laiem kui äh, haavatavuse hinnang. ja äh, samuti on see võib-olla õiguslikum lähenemine sellele kõigele. selle visiidi käigus, nagu praegu meil Prantsusmaal on sel nädalal käimas või teatamata, ette teatamata visiit, mis toimub sel nädalal Austrias meie oluline eesmärk on teha selgeks, kas riik vastab Schengeni akiile selle visiidi hetkel. avaldatakse raport ja siis ütlevad liikmesriigid tavaliselt, et eh, näed sa, sellised eh, on eh, küll teie järeldused, aga me oleme vahepeal seda ja teist paremini hakanud tegema. see ei ole üldse tähtis, sellepärast et Schengeni hindamismehhanismi lähtepunktiks ongi just see ainult see visiidi aeg teiseks, tegemist on operatsioonilisema protsessiga, pidev protsess toimub ja vaatame tulevikku. nii et me püüame ennetada eelmise aasta olukorda. me püüame liikmesriikides arendada välja valmisolekut eelolevateks väljakutseteks väiksem, aga ka oluline aspekt on see, kuidas eh, liikmesriigid saaksid eh, kaasa teha kiirreageerimismeeskondades eh, haavatavushinnang äh, seevastu on hoopis tehnilisem, äh, kontrollitakse tehnilist äh, võimekust, süsteeme ja ressursse, aga oluline on ka muidugi sisemised töövood liikmesriigis. Teil võivad olla väga palju politseiautosid, paate, radareid ja mis iganes, aga küsimus on, kuidas ametivõimud töötavad omavahel, kas nad koordineerivad, kas nad lähenevad asjadele samamoodi, mis on ka väga oluline element Ähm, kaetus muidugi on mõlema jaoks sama, kõik liikmesriigid, aga mis puudutab äh, Schengeni hinnangu mehhanismi, siis tegemist on visiitidega, voli, ähm, komisjon on kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kakskümmend üks visiiti äh, korraldanud liikmesriikidesse, sealhulgas äh, üheksa piiridele neli ette teatatud äh, visiiti Austria, Belgia, äh, Saksamaa ja Holland ja siis uus asi Schengeni hinnangumehhanismis on see, et tegemist on üllatusvisiitidega ka, mis on ette teatamata ja ma olen kindel, et Austria jaoks tuli see ka sel nädalal üllatusena, sellepärast et me oleme väga salatsevad äh, üllatusvisiite kohta kuni selle hetkeni, kui see algab. kaks tuhat kuusteist aastal oli meil kokku kuusteist visiiti nii et näete, et umbes kakskümmend visiiti aastas. Eh, kuus kolleegi on meeskonnas, kes komisjonis töötavad eh, nende dokumentide kallal. Eh, näete, et tegemist on päris suure töökoormusega, sellepärast et nendele missioonidele on loomulikult ka jätku ehm, meetmed, raportid ja soovitused edasi nõukogu jaoks. metodoloogia on ka Äh, üsna erinev, aga siin ma näen ka väga selgelt, et äh, üks äh, toidab teist. nimelt Schengeni mehhanismis on meil standard Schengeni küsimustik, mis on väga oluline infoallikas Frontexi jaoks. ja me oleme teinud ettepaneku, et seda tuleks ka täielikult Frontexiga jagada siis on meil komisjoni raport, nõukogu äh, soovitused ja tegevuskavad. meil on väga selged äh, soovitused, äh, kas liikmesriik vastab või ei vasta tingimustele, vahel mitte vastavat, tundub, et vastavus puudub, aga samas võib-olla näiteks on piirivalvepostid kuidagi teistmoodi seatud, kui peaks. olulisem on see, et Eh, kuidas eh, sisuliselt süsteemid toimivad, eh, kuidas töötavad liikmesriikide struktuurid? haavatavuse hinnangu meetodit agentuur praegu välja töötab, igapäevaselt praegu peetakse nõu komisjoni ja Frontexi vahel selles osas. ning Frontexi juhtnõukogus osalevad liikmesriigid samuti. võiks öelda, et meil on väga palju olulist informatsiooni, liikmesriigid eh, panustavad sellesse, agentuur on seda palunud eh, ja oluline on see, et nad tõesti annaksid detailset informatsiooni, et nad vastaksid kõigile eh, indikaatoritele, mida agentuur on palunud. aga siin loomulikult on oluline ka Schengeni hindamismehhanism, nagu öeldud, siis ka Frontexi kontaktpunkte liikmesriikides ei tohiks kõrvale heita, mis on ka seotud info kogumisega ma tahaksin öelda, et haavatavushinnang on väga suurepärane võimalus liikmesriikide jaoks parandada eh, tingimusi ilma oma avalikku kuvandit eh, kaotamata. see ei ohusta kellegi reputatsiooni, see informatsioon ei levi väljaspoole täitevdirektor tegelikult mängib väga olulist rolli. ta pöördub liikmesriikide poolde ja ütleb, millised on vajakajäämised ning liikmesriigid saavad vastata äh, enne, kui käivitatakse sanktsioneeriv artikkel üheksateist meie töötame väga tihedalt koos äh, agentuuriga, nagu öeldud ja Schengeni hinnangumehhanismis osalevad nii nõukogu kui ka parlament. mõlemad saavad raportid, nii et see on palju laiem, laiapõhjalisem koostöö. Äh, nii et raportid me oleme edastanud, aga vahel ei ole me lihtsalt äh, võib-olla ametlikke kanaleid kasutanud. Äh, me oleme kasutanud selliseid laiemaid, korralikumaid platvorme võib-olla ja meil on võib-olla võimalik neid asju vaadata detailsemalt eh, ka kunagi kõik koos korraga, tegemist on tundliku infoga ja me ei peaks jõudma selleni, et hakatakse näpuga näitama ja süüdistama kedagi. see ei aita veenda liikmesriiki paranema. hoopis vastupidi, see võib tegelikult eh, viia hoopis eh, täpselt vastupidise reaktsioonini. sellepärast nende raportite äh, käsitlemine ettevaatlikult ja hoolikalt on väga tähtis. seda ei tohiks avaldada igal pool ja koheselt alati. siis õiguslik alus, muidugi see on erinev, aga meil on äh, Schengeni käsiraamat, äh, kataloogid, äh, mis üksteist toetavad vastastikku ja siis oluline element, mille me ka Frontexiga läbi arutasime, on see, et me ei kogu informatsiooni kaks korda, mis võiks siiski juhtuda. võib näiteks olla, kui eh, meie kolleegid lähevad missioonile ja samal ajal tehakse ohust, eh, haavatavuse hinnang samuti. ja edasi, kui, mis puudutab rahastamist, siis meil on väga selge seos ka Schengeni hindamismehhanismiga mis puudutab äh, sisejulgeoleku äh, rahastamist, liikmesriigid peaksid oma rahastamisprogrammid läbi vaatama vastavalt äh, hinnanguvisiitidele. aga me näeme siin ka seost haavatavushinnanguga, et kui erinevad ühenduse tasemed, tegevused aset leiavad, siis siin me tahame ka oma rahastamist laiendada, kui probleemid on haavatavushinnanguga tuvastatud. nii et meil on kaks protsessi, mis on väga otseselt omavahel seotud, aga sellegipoolest üks on äh, väga oluline. Euroopa Komisjon on, äh, seisab selle eest, et valvata aluslepingute üle, et Schengeni akiid äh, viidaks ellu nii, nagu see on kirja pandud ning oluline on tuvasta, kus kohas on operatsioonilised vajakajäämised ja puudujäämised. me ei pea sellega mitte tegelema iga viie aasta tagant, see on meie Schengeni ülevaatamismehhanismi takt või rütm, aga me peame väga kiiresti ja operatsiooniliselt võib-olla isegi mitte poliitilisel moel neid asju hindama niimoodi, et kitsaskohad saaks ületatud, enne kui nad tekivad. suur tänu! suur tänu ja nüüd kolm sõnavõtjad on soovinud sõna. nüüd juba neli. kas keegi soovib veel sõna? palun andke märku, siis saan kõnelejate nimekirja ka lõplikuks lugeda. hästi, kõigepealt proua Sippel, palun. suur aitäh, härra esimees, ma tahaksin sõnavõtus keskenduda konkreetsetele küsimustele, mis puudutavad haavatavushinnangut eest. see on nüüd siis lisaks riskianalüüsile. nii et kas see on ainult täiendamaks riskianalüüsi? siiski tekib küsimus, et milliseid nõuandeid saaks liikmesriikidele anda, mida nad saaksid siis kasutusele võtta erinevates olukordades, nii et minu küsimused on järgmised kõigepealt, kui on selge oht ja võib arvata, et lähitulevikus sisserändajate hulk kasvab, siis kas te võiksite tuua näite selle kohta, millised oleksid need konkreetsed nõuanded, mida liikmesriikidele siin antakse? teiseks, kui liikmesriik ühel või teisel põhjusel on valmis küll seda tegema, kuid ei ole võimeline, sellepärast et on puudu rahalistest vahenditest või millestki muust, siis kas teil on võimalus ka solidaarsuspõhiselt toetada, et neid liikmesriike aidata tehniliselt või ressurssidega või kuidagi muud moodi või siis kas see tuleb ainult Euroopa Liidu rahadest või on ka võimalik ka liikmesriikide vaheline abistamine ja liikmesriikide nõustamine, kas see mõjutab ka seda, kuidas riskianalüüsi läbi viiakse või kas see mõjutab kuidagi seda, kuidas te korraldate koostööd kolmandate riikidega, ehk siis peaksid olema ju samasuguse tasandi meetmed liikmesriikidega ning ka kolmandate riikidega. nüüd ja kui tegemist ei ole rändega, vaid selgelt nagu me oleme ka näinud mõningates Euroopa Liidu liikmesriikides, on probleeme ka terrorismiga, on sõjaolukordi, on ähm, tegemist piinamisjuhtumitega, et nüüd, kui sellised olukorrad esinevad, siis kas teil on siinkohal ka mingi esialgne ettekujutus sellest, et äh, mida liikmesriigid saaksid teha ning millised võiksid olla neile toetavad meetmed? suur aitäh ja härra Tüprees, palun! suur tänu, härra esimees, ma kuulasin suure huviga mõlemat ettekannet. ma paraku magasin siin ühe küll maga, sest ma jõudsin veidi hiljem. mina olen alati arvanud, et meie ühiseid piire tuleks hallata ühiselt, selline on minu filosoofia ja toetan täielikult igasuguseid samme edasi selles suunas. nüüd siiski mul on kaks küsimust, sest et ma olen veidi ebamugavas olukorras. nüüd see haavatavusuuring. jah, te nüüd siis äh, testite seda, kuidas liikmesriigid saaksid hakkama massilise äh, sisserände või ühesõnaga millegi sellisega, mis võib kuidagi mõjutada piirikontrolli, aga liikmesriigid on ju täiesti erinevas olukorras võib-olla siis räägin veidi provokatiivselt, aga kui uurida haavatavust, siis võib ju juhtida, et tuleks selgelt eristada neid, kes ehitavad siin aedu ja panevad okastraati üles, nagu näiteks siis härra Orban ja siis teiselt poolt Tsipras ja äh, Rensi olukord pole ju üldse midagi sellist, maapiiri on lihtne kontrollida, merepiiri üleüldsegi mitte, nii et kuidas siis haavatavus uuringud ei vii olukorrani, kus lõppkokkuvõttes tugevdatakse nende positsiooni, kes niigi juba rakendavad ellu sellist väga karistavat laadi mehhanismi. Teie ettekanded olid väga bürokraatlikud, tehnilised, aga ütleksin isegi bürokraatlikud, siin on nii mõndagi iseenesestmõistetavat. nii et jah, metoodiline, tehniline töö, mis te teete, on kõik väga hea, aga siiski mulle jääb siin üks asi kripeldama. nüüd suurendatakse Frontexi vahendeid, jah, aga mida see koha peal muudab? kui ei ole enam ühtegi inimest, kes nüüd Türgi piiri ületab selleks, et Kreekasse jõuda, siis äh, Frontexil ei ole selle midagi peale hakata, sest et türklased ise valvavad oma piiri. aga kui me vaatame, mis Itaalias toimub, siis üle piiri tuleb iga päev tuhandeid inimesi ja Frontexi pole kuskil, nii et siin on siin väga konkreetne küsimus ja kohe päris põhjendatud küsimus ehk siis milline on selle süsteemi operatiivne võimekus, see ei ole mitte kriitika, vaid ma lihtsalt tahan teada. nii et äh, võib-olla siis saaksite te pakkuda neid vastuseid inimestele, kes on minule omakorda selle küsimuse esitanud. suur aitäh ja härra Pavlov, palun. suur aitäh, ka mina tervitan seda uut agentuuri ja minu arvates peaks ka meil olema ühine vastutus Euroopa Liidus ning lõppkokkuvõttes ühiselt peaksime me ka tasuma selle kõige eest. kuid hetkel ei ole meil isegi Schengeni ruumis ühiseid piire, siin on ju peatatud Schengeni kohaldamine. nüüd, kui vaatan teisi problemaatilisi piire, siis ma mõtlen liikmesriikidele, kes ei, kes ei ole Schengeni ruumis, te ütlesite, et te ütlete, et te kohaldate ka kolmele mitte Schengeni riigile neid samu kontrolle, mis kohalduvad Schengeni ruumis ja teete täpselt samasuguseid haavatavusteste samuti. mina aga tahaksin teada, et milline valmisolek on olemas selleks, et hakkama saada väljakutsetega, nagu meil tekkis aastal kaks tuhat viisteist nendes ülejäänud kolmes riigis võrreldes Schengeni ruumi riikidega räägib täpsemalt nendest riikidest, kellel on olnud probleeme varematel aastatel Schengeni piiride kaitsmisega. suur aitäh, härra Pavel ja nüüd lõpetuseks veel härra Koelju. suur tänu, härra esimees. mina usun, et tegemist on Schengeni mehhanismi näol ühe meie vastastikuse usalduse alustalaga aga miks see Schengeni hindamissüsteem üldse loodi? ikkagi sellepärast, et liikmesriikide, et saaks hinnangu anda nendele liikmesriikidele, kes enam, kes ei olnud võimelised küll liituma Schengeni ruumiga, kuid kes siiski on kohustuslikult äh, pidanud pidevalt neid reegleid kohaldama. ja mul väga suur rõõm, et komisjon äh, on ka koostööd teinud, parlament on võidelnud selle eest, aga siin ähm, nõukogu ei nõustunud selle kaasotsustusmenetlusega, samal ajal on meil siin nüüd äh, see kõige uuenduslikum süsteem. minu jaoks ei ole aga selge, mis on äh, haavatavushinnang ja mis on see uus hindamismehhanism. suur aitäh mõlemale sõnavõtjale, kui te nüüd üritate seda mulle uuesti selgitada, ilmselt on see mu enda süü, et ma aru ei ole saanud, aga millised need erinevused on? ma saan aru, et see hindamismehhanism on siis laiendam-, laiema kohaldamisalaga ja haavatavushinnang on siis ennatliku iseloomuga, tuvastada väljakutsed juba ette. aga samas ma ei ole nõus sellega, et üks on justkui juriidilisemat laadi ja teine tehnilisemat laadi nüüd toon konkreetse näite, kui välispiiril tekib probleem. Schengeni infosüsteemi kasutamine on siis pigemini tehniline, mitte aga juriidiline, aga kui infosüsteemi kasutatakse valesti, siis võib tekkida piirikontrollidega suuri probleeme. ühesõnaga, me peaksime andma kindlasti hinnangu ka eh, sisi vale kasutusele nii et minu hinnangu kohaselt ei ole tegelikult äh, abi sellest, kui siin tekib selline kattumine. nii et uus agentuur ja Euroopa Komisjon peavad mõlemad uurima seda, kuidas nad saaksid vältida sellist topelttööd ja kasutama ära ka teise organi kasutada olevat infot. konkreetne küsimus ka komisjonile. Te ütlesite, et ähm, nende patustajatele näpuga näitamine enam ei toimi. jah, ma olen täiesti nõus, aga kui soovitused riigile on avalikud, siis me ju tegelikult äh, näitame näpuga sellele riigile. nii et põhimõtteliselt me ikkagi tegeleme sama asjaga. aga selleks, et nüüd salastada need aruanded ja ma olen neid kohe väga palju lugenud seal konfidentsiaalses ruumis ja üheksakümmend viis protsenti sellest sisust ei peaks kuidagi olema salastatud. ja ma saan aru, et on võimalik ka nende aruannete osaline avaldamine. komisjonil on loomulikult lihtsam öelda, et kõik need on salastatud, kui et hakata siin avaldama võib-olla äh, poolt seda teksti, aga me ei tee tegelikult oma tööd siin lihtsamaks, kui kõik need aruanded on salastatud, isegi kui sisuliselt ei ole see tegelikult põhjendatud. aitäh! suur aitäh, Carlos! ja annaksin kõigepealt sõna härra Legerile, meil ei ole kuigi palju aega enam, nii et palun piirduge vaid siin peamiste küsimustega suur aitäh teile, härra esimees, ma üritan siis järjekordselt veenda teid selles, et haavatavus äh, hinnangul ning äh, Schengeni hindamisel on vahe. tegemist on üksteist täiendavate menetlustega. ajaliselt äh, käib see erinevalt, samuti kohaldamisala ei ole sama. haavatavushinnang või analüüs ei ole siis absoluutne tõde. juriidiliste asjadega, jah, loomulikult siin võib ka seadusi erinevalt tõlgendada. seda teevad siis äh, kas juristid või ka kohtunikud, aga põhimõtteliselt on ikkagi kuskil kirjas reegel. haavatavuse puhul peame me kuskilt pihta hakkama kuid see lähtepunkt varieerub aasta-aastalt. nii et milline on see normaalne olukord välispiiril? kui me vaatame näiteks aastat kaks tuhat kümme ja lähtume sellest, või kui me siis võtame kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lähtepunktiks, siis milline oleks see ebaseaduslike sisserändajate või pagulaste arv, kelle taotlused suudaks liikmesriike läbi vaadata ja numbrid on ju täiesti erinevad, kui me räägime aastatest kaks tuhat viisteist või aastast kaks tuhat kümme. nii et jah, liikmesriigid võivad küll vastata täielikult kehtivatele õigusaktidele, kuid siiski mitte olla samal ajal valmis uuteks olukordadeks, nii et me peame olema teadlikud selles, et me räägime sellest, kas võimekus on ka tõhus. nüüd näited võib-olla soovituste kohta mis siis näitavad ka, milline erinevus on selle haavatavuse ja hindamise vahel. agentuuri vaatenurgast ütleme, et siis on osa välispiirist, kus ei ole, kus ei olda veel täri-, päriselt valmis, sellepärast et liikmesriikidel on võimekusest puudu, võib-olla tehnilisest varustust ei ole seal piisavalt ega ka pera-, personali või näiteks puudub ligipääs andmebaasidele ja nii edasi, seda oleme me näinud kui on selliseid kohti, kus ei ole võimalik internetiühendustki kasutada ega sisserändajaid registreerida. ja kui saabub viiskümmend ebaseaduslikku sisserändajat või äh, pagulast, siis ei ole selle tagajärg äh, Schengeni infosüsteemile sama kui siis, kui saabub riiki päevas viis või kümme tuhat inimest. nii et sellepärast ma ütlengi, et kuskilt peame pihta hakkama ja, ja siis tuleb tasapisi seda lähtepunkti korrigeerida. sellepärast ongi see kõik iga-aastane ja see tähendab, et peadirektoril on võimalik ka kõrvalekallete puhul võtta kasutusele lisameetmed. viia läbi lisahindamine ja alles siis käia välja erinevaid meetmeid. millistest meetmetest jutt käib? teinekord äh, kriisi ärahoidmiseks oleks näiteks äh, kohe teha algust ühisoperatsiooniga liikmesriigi toetamiseks. teinekord peaks sellega kaasnema ka võib-olla võimekuse tõstmine siin keskpikas perspektiivis. nii et edasi võib-olla tuleks arendada võimekust ka Euroopa Liidu tasandil, see on sama, järjekordne näide, meil võiksid olla näiteks eks-, rohkem eksperte võltsitud dokumentide alal. nii et see ei puuduta mitte enam konkreetseid liikmesriiki, vaid juba liitu laiemalt. agentuuris üritame leida kõige parema tasakaalu ning soovitused et vaadata, mis on kiireloomuline, aga kuidas samas ka kõige paremini kavandada võimekuse suurendamist tulevikus. haavatavus, haavatavushinnangus ei arvesta me loomulikult kolmandate riikidega. me lähtume võimekusest omaenda liikmesriikides. kuid kui riskianalüüsist selgub et väga erinevatel põhjustel, näiteks geopoliitilistel, majanduslikel või muudel põhjustel võib eeldada meie välispiiridele ebaseaduslike sisserändajate või pagulaste lainet ning võib juhtuda, et mõnedes piirkondades tähendab see ka ohtu meie julgeolekule, kuritegevus, terrorism ja nii edasi, siis sellega peab samuti arvestama. tuleb ette valmistada piiriületuspunktid, seda kõikjal, ka lennujaamades tuleb tuvastada oht meie piiridel. esitati küsimus kolme liikmesriigi kohta, mis on küll Euroopa Liidus, kuid mitte Schengeni ruumis. mingisugust kattuvust hindamise, haavatavuse hindamise ning Schengeni hindamise vahel ei ole nii et hoolimata sellest, kas need riigid liituvad Schengeni ruumiga või mitte, siis ikkagi peavad nad reeglitest kinni pidama. hindamis, vabandust, haavatavushinnangu anname ka kõikidele riikidele. see tähendab ka solidaarsust kõikide liikmesriikide vahel. eelmisel nädalal olime Bulgaarias, et töötada välja uue piiri- ja rannikuvalve agentuuri mandaat. kohal oli ka volinik Avramopoulus, nii et koostöö on meil olemas ka Slovaki eesistujaga. esitati ka mõned küsimused geograafia ja selle kohta, kuidas me siis neid haavatavus äh, analüüse läbi viime. jah, geograafilist eripära loomulikult me arvestame, sest et äh, olukord on ju erinev, kas liikmesriik asub mere ääres või on tal ainult maapiirid, siis ei ole seal täpselt samad äh, vajadused. ma olen seda varem juba öelnud, küll vist mitte siin, aga teinekord olen seda öelnud vastuseks küsimustele, nüüd mingisuguste seinade või äh, aedade ehitamine, nii palju kui agentuur siis on täheldanud, ei ole operatiivselt äh, eriti midagi muutnud äh, aastast kaks tuhat viisteist, üks koma kaheksa miljonit ebaseaduslikku piiriületust oli aastal kaks tuhat viisteist, kuigi samal ajal ehitati ka aedu ja seinu ette. me testime ka oma meetodit ja valime siis võimalikult erinevad liikmesriigid. vabatahtlikuna on ennast välja käinud juba kuus liikmesriiki ja kolm siis me valime Sloveenia, Saksamaa ja Soome. nii tegemist on riikidega, mis on geograafiliselt väga erinevas olukorras. on riike, kellel on põhimõtteliselt ainult äh, õhupiirid välispiiridena nüüd milleks äh, siis meil seda Piiri- ja Rannikuvalveametit üldse vaja on? kahe tuhande viieteistkümnendal aastal eelarvepädevad institutsioonid, sealhulgas ka Euroopa Parlament, otsustasid meie eelarvet mitu korda suurendada, kolmekordistasime eelarve, mis oli suunatud merepiiride haldamiseks, toon näite, et sada viiskümmend tuhat inimest päästeti otseselt Frontexi, tänu Frontexile tõusis äh, sisserändajate registreerimine Kreeka saartel, varemalt oli see kuskil null protsenti, nüüd siis üheksakümmend viis protsenti keskmiselt. ning tekkis ka uus võimalus ehk siis ka turvakontrollid. pärast Pariisi rünnakuid soovis ülemkogu, et Itaalia ja Kreeka aitaks teostada neid turvakontrolle Schengeni infosüsteemi raames. me oleme näinud, et teenuseid pakub Frontex rohkem liikmesriikidele ning ühtlasi on ju agentuuril ka uus mandaat, mille üle ka teie hääletasite ning nüüd on siis ametlikult võimalikud mõningad asjad, mida me kahe tuhande viieteistkümnendal aastal juba tegime, ilma et meil oleks olnud otseselt mandaat, näiteks äh, kontrolli teostamine selle üle, kellel on õigus äh, infosüsteemi kasutada, aga seda oli vaja teha ja tegime seda ja teeme seda ka edaspidi. nüüd on meil uus mandaat olemas ja tänu sellele saame minna kaugemale isikuandmete kogumisel sellise Petra programm, mis sai alguse Itaaliast ja nüüd on see, see kasutusel ka Kreekas ning igal pool mujal. see tähendab lihtsalt seda, et sisserändajad, rändajatega vesteldakse, et analüüsida ohtu. isikuandmed talletatakse ning jagatakse siis Europoli ja ka liikmesriikide asutustega. see on selleks, et võidelda igasuguse ebaseadusliku kauplemise vastu ning võimalusel ka võidelda terrorismi vastu. suur aitäh! suur aitäh, härra Sihvart! annaksin teile ainult viis minutit sõna, sellepärast et meil hakkab aeg otsa saama ma ei tahaks teid küll hirmutada, kui me vaatame, mis demograafiliselt toimub Aafrikas ja teiselt poolt siis Euroopas, kus ainsa piirkonnana maailmas elanike arv väheneb, siis enne, kui te järgmine kord võib-olla reisima lähete, siis minge Prantsuse välisministeeriumi veebilehele ja vaadake siis, palju neid hoiatusi on ja siis näete, et hoiatusi on igal pool Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas, siis ümberringi põhimõtteliselt äh, julgeolekuolukord ei parane, vaid pigemini läheb halvemaks. ja see on kõik alles selle protsessi algus. eelmise aasta olukord oli tõepoolest äärmuslik, puudu oli ilmselgelt liikmesriikide vahelisest koordineerimisest ja solidaarsusest, Euroopa Parlamendi liikmed seda täna on ka juba väljendanud mingeid lihtsaid lahendusi aga siin ei ole, see probleem niisama iseenesest ära ei kao, nii et äh, ilmselt ootavad meid keerulised ajad ka tulevikus. miks ma seda kõike räägin, sellepärast et kui me vaatame seda mm, Schengeni hindamise mehhanismi, siis me räägime siin sellest, kuidas on komisjon, kes peab olema aluslepingute valvur ja siis tuleb jälgida seda, kas liikmesriigid korralikult õigusakte ellu rakendavad. ning teoreetiliselt siis äh, võib ju liikmesriigis iseenesest kõik hästi olla, aga kas nad saavad hakkama ka kiirel- või selliste erakorraliste olukordadega, vaatame, mis toimub idapiiridel, näiteks toimub seal mingisugune võimuvahetus äh, Ukraina ja Valgevene ja siis ei ole seal vahel mingisugust kolmandat riiki, vaid on kohe suur hulk inimesi, kellel on vaja kaitset ja suurel hulgal inimesi hakkab piiri ületama kas liikmesriigid suudavad sellise massivooga hakkama saada, mõnedel liikmesriikidel on kavad selleks olemas. ja nüüd siis jõuan tagasi proua Sippeli küsimuse juurde, et mida me teeme siis, kui pagulaste sisserändajate hulka hüppeliselt kasvab? siin on väga tähtis agentuuride vaheline koostöö, jah, piirivalve, aga siis on ju ka teistes agentuurides, kavades, reeglites igasuguseid muid võimalusi, mida saab aktiveerida ja kasutusele võtta. nii et Euroopa Liit peab tegutsema sel juhul ühtselt. ja näiteks Kreeka puhul, kui üks liikmesriik on toodus hädas ja isegi siis, kui oleksime saatnud Saksa piirivalvurid Kreekasse, siis ei oleks nad sellega hakkama saanud, siis jah, meil ongi selleks äh, solidaarsusreeglid, erinevad rahastamisvõimalused, komisjon kiirelt pakub vahendeid kiireloomuliseks kasutuseks mõeldud fondidest, meil on nüüd ka kiire, kiirreageerimisüksused, mis peaksid toimima juba detsembrikuuks. kuid see haavatavushinnang on just nimelt jah, see ennetuslikum aspekt mis vaatab kaugemale tulevikku, üritab minna rohkem süvitsi ja mitte ainult vaadata õigusakte ja seda, kas on tehtud kõike vastavalt Schengeni agiile või mitte. lisaks, nagu härra Koiljo vist ka ütles, jah, ma ei hakka siin liikmesriikidele näpuga näitama, aga kui te selles klubis korra juba olete, siis on väga raske sealt kedagi minema lüüa. ja isegi, kui keegi sealt minema aetakse, siis eh, mis siis järele jääb, mida siis teha saab selle liikmesriigi heaks, kui eh, need reeglid enam ei kohaldu, siis on olukord veelgi keerulisem. nii et sellepärast ka siin Euroopa ühtsuse vaimus on ikkagi väga tähtis, et me jagaksime seda, mis meil on Schengenis ja Euroopa Liidus laiemalt alguses ma ju ka ütlesin, et meil on ees väga palju erinevaid probleeme ja koostöö on siin absoluutselt vajalik. nüüd jõuan siis viimase punkti juurde, milleks on usaldus. komisjon on alustanud või alustas siis alles kahe tuhande viieteistkümnendal aastal seda Schengeni hindamismehhanismi kasutamist ja äh, me pidime samuti usaldust tekitama alles liikmesriikides, sest et nad ei ole kuigi palju meid äh, siin võib-olla alati usaldanud ja õnneks äh, tänu parlamendile siis see asi siiski edasi liikus. ja põhimõtteliselt jah, teil on õigus, kui te ütlete, et ei tohiks, äh, peaks need aruanded olema alati salastatud, nad peaks olema laiemalt ligipääsetavad, seda usalduspõhiselt nüüd on see liikmesriikide komisjoni vaheline usaldus põhimõtteliselt tagatud. mehhanism on kasutusel õiglaselt ning kedagi eriti siin negatiivselt välja ei tooda. ja kui jagatakse rohkem informatsiooni, kui peaks jagama, siis tuleks seda jagada ikkagi viisil, mis üt-, mis lubaks siis nõukogul hiljem ka öelda, et jah, te tegite õigesti, see oli väga õige otsus. me üritame jääda alati erapooletuks, aga uskuge mind, teinekord on see päris keeruline. nii et seda tahtsin siis omalt poolt öelda ja võib-olla sellega piirduksingi. kindlasti peaksime me pidama sidet komisjonis, Euroopa Parlamendis, et lihtsalt samm-sammu haaval edasi liikuda ja tasapisi jõuda tihedama koostööni selles valdkonnas. suur aitäh teile, härra Legeri ja härra äh, Seifert ja väga tore on näha, kuidas te tegelete ka selle uue agentuuriga, härra Legeri kindlasti oli liikmetele abi sellest kiirest arutelust teiega, suur aitäh ka härra Seifertile ja suur aitäh liikmetele, et olete olnud nii distsiplineeritud. suur aitäh kõigile ja lähme nüüd edasi kolmanda sessiooni juurde. räägime Schengeniga seotud infosüsteemide tulevikust, see on siis meie viimane osa. siin on meil proua Belinda Paik ja härra Wojciech Viverovski, kes on Euroopa andmekaitse inspektoris juurest. While they are coming um... niikaua, kui nad siia poodiumile jõuavad siis äh, Euroopa Komisjon vaatab üle äh, siis kahte ning on te te esitanud teatisi tugeva ja nutika infosüsteemi kohta, äh, koostalitusvõime kohta infosüsteemide vastu ja sellest räägime järgmine kord. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku ka Euroopa Liidu reisijate info ja autoriseerimise süsteemi kohta ning räägitakse praegu ka sisenemise ja väljumise süsteemist ja meie kaks äh, kõnelejat siin räägivad just nimelt nendest teemadest. ja äh, kohe, kui nad on valmis, saavad nad ka pihta hakata. proua Belinda Paik, kes on äh, Home peadirektoraadi direktor, tegeleb rände, liikuvuse ja uuenduse küsimustega. Teil on kuni kümme minutit. suur tänu, Claude, suur tänu kõigile ja mainiksin uut teatist, mida just parlamendile edastatakse äh, täna lõuna ajal, äh, vähemalt tehti seda, seda tegi volinik King ja see on esimene edu aruanne äh, tõhusa ning tõelise julgeolekuliidu suunas teatis ja sealgi on mitmeid elemente, mis on seotud äh, Schengeni infosüsteemiga ning äh, mõningad asjaolud on selles teatises äh, tegelikult sees. ja ma tahaksin mainida ka seda, et homme vabandust, mitte homme, vaid reedel, neljateistkümnendal oktoobril võtab komisjon vastu sisse hindamisraporti, mis edastatakse teie komisjonile, olen rõõmuga valmis teiega sellest rääkima ja meie plaaniks on esitada õigusloomeline ettepanek määruse ülevaatamiseks järgmisel aastal. aga see hinnang on just praegu lõpule jõudnud. ja Schengeni infosüsteem, tahaksin rääkida sellest ja räägiksin äh, ka hindamisest, mida läbi viime, aga toonitaksin ka, et kolleegid siin rääkisid varem Schengeni hindamise mehhanismist ning äh, keskendusid oma hinnangutele piiridel aga loomulikult Schengeni hindamise mehhanismi kaudu kontrollime me ka agiid, ka SIS ja viisainfosüsteemi politsei koostöö ning andmekaitse agiid. minu peadirektoraadis tegeleme Schengeni infosüsteemiga ja VIS hindamisega sisse. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta andmed äh, näitavad, et seitsekümmend miljonit andmeüksust on äh, siis süsteemis. kõik ei puuduta inimesi, äh, puudutavad kas asju, dokumente, aga infoüksusi ka inimeste kohta, inimeste kohta, kes on puudu, võimalikud, võimalike välisvõitlejate kohta. kaks miljonit lõppkasutajat on siis süsteemil ning süsteemi kasutati kolm miljardit korda kahe tuhande viieteistkümnendal aastal nii et väga tugev süsteem on see, aga seda ei kasutata nii hästi, kui liikmesriigid võiksid seda kasutada. väga ebaühtlane on liikmesriikide kasutamine äh, nii hoiatuste sisestamise vallas äh, ega ka, ja ka ja selle vallas samuti, kui sageli nad süsteemi kasutavad. ja neid ei ole võimalik seletada ainult liikmesriikide piiride haldamise süsteemi eripäradega Äh, räägiksin teile ka sellistest üldisematest geneerilistest leidudest meie hinnanguprotsessi käigus äh, hiljem. ja äh, õiguslike alust, sest lähtuvalt viisime Schengeni infosüsteemi hinnangu läbi, lubasime, et te saate selle varem selle aasta jooksul, te saate selle selle aasta jooksul, see on praegu süsteemis, süsteemi läbimas. loodame, et ei pea enam kaua ootama ja enne kui ähm, ma jõuaksin nende teemade juurde, mille puhul on vaja õigusliku aluse muutmist, avaldan soovi, et me jätkaksime liikmesriikidega koostööd selleks, et äh, Schengeni süsteem, infosüsteem vastaks nende vajadustele ja seda lähtuvalt, äh, me saaksime seda muuta lähtuvalt äh, praeguslikku, praegusest õiguslikust alusest. me oleme viis, juba palju pingutanud, oleme aktiveerinud ka määruse selle sätte, mis võimaldas meil pärast teostatavuse uuringu läbiviimist, mille, mida ka teile tutvustasime, vaadata automatiseeritud äh, äh, sõrmejälgede tuvastamise süsteemi suunas, sellest oleme teile ka varem ka rääkinud ning EU-LISA amet teeb oma tööd. EU-LISA ameti töö on väga keeruline ning liikmesriikides räägitakse praegu selle äh, töö üksikasju ning lisatakse veel selle teema keerulisusele elemente juurde aga eeldame, et umbes kuus kuni kümme liikmesriiki võtavad kontseptsiooni kinnituse faasist osa kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ning kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal liituvad ülejäänud liikmesriigid. me loodame, et see süsteem saab hoo sisse kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja hindamist silmas pidades ning pidades silmas seda, mida oleme siin Schengeni hindamismehhanismist õppinud, vaatame, kuidas saaksime õigusalust, õiguslikku alust üle vaadata. õiguslik alus on olnud mõnda aega stabiilne, aga on mõningad teemad, mille puhul me leiame, et tuleks õiguslikku alust muuta mõningatele äh, on tähelepanu juhtinud nõukogu, üks nendest on see, et meil on vaja paremini jõustada tagasisaatmise otsuseid ning sissesõidukeeldu, äh, nõudes liikmesriikidelt äh, Schengeni infosüsteemi kasutamist. viisime läbi teostatavusuuringu sel aastal ning see teostatavusuuris näitab, et seda on võimalik teostada, see on teostatav tehnilisest ja op operatsioonilisest seisukohast. tahaksime analüüsida ka seda, kuidas oleks võimalik leida sissi, äh, äh, leida sissist ainult äh, sõrmejälgede puhul infot ka näiteks tundmatu ohtliku inimese kohta või hoiatusega inimese kohta, seda saaks siis teha sõrmejälgi kasutades. tahaksime parandada ka Europoli juurdepääsu Schengeni infosüsteemile. Neil on juurdepääs sissile teatavatele funktsioonidele, siis, siis nad ei kasuta seda nii palju, kui nad oleksid võinud seda kasutada, oleme neid aidanud ja eh, nendega tööd teinud, et nad nii-öelda optimaalsemalt kasutaksid seda, aga me tahaksime laiendada nende kasutamist ning eh, tagada seda, et ka uuel Euroopa Piiri- ning Rannikuvalge Ametil oleks juurdepääs sellele ja loomulikult äh, need ettepanekud esitatakse ka kaasõigusloojatele. vaatame ka, kuidas on võimalik koostalitusvõimet, võimet äh, teiste infosüsteemidega parandada, nagu näiteks Eurodac ning äh, EES-süsteem ja loomulikult nendest asjadest räägitakse ka kõrgematasemelises ekspertide töörühmas, millest ka mina räägiksin siin paari sõnaga aprillikuus oma teatises, mis käsitles äh, infosüsteeme Euroopa Liidus, teatasime me, et me leidsime, et sellise kõrgetasemelise töörühma moodustamine võiks olla kasulik. sinna oleks toodud liikmesriikide esindajad, aga ka parlamendi ja nõukogu sekretäriaadi esindajad. sellise töörühma eesmärgiks oleks vaadata, kuidas olemasolevaid süsteeme optimaalselt kasutada, täita oma lünki ja tuua vajadusel sisse uusi süsteeme selle eesmärgiks oli ka see, et vaadata, äh, tagada ka see, et inimestel, kes piiridel kasutavad süsteemi, oleks kerge juurdepääs nendele süsteemidele. oma teatises seletasime, millised erinevad etapid peaksid koostalitusvõimeni viima. aga koostalitusvõime ei ole ainus äh, vahend, kuidas eesmärgile jõudu. saab kasutada ka äh, ühe ühise otsingu interface'i kui äh, piirivalve, valvur kontrollib äh, teie passi, siis andme, andmed ekraanil annavad äh, informatsiooni, Schengeni informatsioonisüsteemi ja liikmesriigi andmebaaside kohta, aga me räägime praegusel hetkel liikmesriikidega just sellest, kuidas sellise interface'i suhtes üht, ühtlustatud seisukohta välja kujundada. kõrgetasemeline töörühm on tulnud kokku mitu korda, Euroopa andmekaitse inspektor on seal osalenud ka terrorismivastase võitluse koordinaator on seal osalenud, me oleme valmis esitama institutsioonidele omapoolse raporti juunikuus ning äh, volinik King teatas täna, et tema kavatseb esitada ka vaheraporti enne aasta lõppu veel ja vaheraport siis kirjeldab kõrgetasemelise ekspertide töörühma tööd ja ma tean, et kaheksandal novembril tuleb ka teie komisjon, volinik, ja ta tutvustab tõenäoliselt oma mõtteid äh, juba varakult teile üks äh, süsteem, mida meil ei ole ja mille teostatavust tuleks uurida, äh, ja seda mainiti ka aprilli teatises, on ETIAS ehk siis Euroopa reisi autoriseerimise süsteem. oma teatises teatame, et see süsteem äh, vajab teostatavus- ja proportsionaalsuse uuringut, aga nüüd on asjad kiiresti edasi läinud, otsused on langetatud komisjonis, nagu president Juncker teatas oma Euroopa Liidu olukorra kõnes ning nagu ka riigipead ja valitsusjuhid on teatanud Bratislava tippkohtumisel, nimelt äh, nüüd tuleb õigusloomelist tööd kiirendada ning me teeme oma ettepaneku tõenäoliselt novembrikuus, õige pea igal juhul. see on siis süsteem, mis puudutab kolmandate riikide kodanikke, kelle suhtes käsit-, kehtib viisavabastus. üks koma neli protsenti üks koma neli miljonit inimest saavad praegu, saavad sel hetkel kasu viisavabast liikumisest. üks koma neli miljardit ja see tõenäoliselt suurendab, suureneb äh, pärast seda, kui me oleme jõudnud äh, Georgia, äh, Ukraina ja Türgiga viisavabaduse läbirääkimistega ühele poole ja see annab siis täiendavat informatsiooni inimeste kohta, kes tulevad piirile täpselt samamoodi nagu meie, kui me reisime Ameerika Ühendriikidesse ja Kanadasse ja esitame oma infot. kontrollitakse kõigepealt siis äh, äh seda, kas meil on õigus tulla Schengeni alale ja piirivalvur peab siis tagama, et sisenemise päeval vastavad nad äh, Schengeni äh, piirieeskirjade tingimustele ja see on asjakohane ka piiri, maapiiridel. meil on muid kontrolle inimeste äh, kohta, kes tulevad äh, lennukeid kasutades, PNR, äh, APR ja teised. aga maapiiridel oleks vaja ka samasugust süsteemi. ja siis veel üks teema, millest räägitakse väga palju mõlemas institutsioonis, on EES-süsteem, riiki sisenemise, riigist väljumise süsteem. me oleme teinud koostööd institutsioonidega pärast oma esimest ettepanekut kahe tuhande neljateistkümnendal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli meil konven-, ähm, kontseptsiooni äh, kinnitamise faas ja see puudutab siis kolmandate riikide kodanikke, kes tulevad lühiajaliseks viibimiseks äh, Schengeni alale parlament teeb oma tööd kiiremini äh, ja loodetavasti jõuame asjaga ühele poole mõlemas institutsioonis enne aasta lõppu ja saame siis alustada kolmepoolsete läbirääkimistega jaanuaris. vanane kokkulepe on kõikide institutsioonide huvides optimistlik oleks öelda, et saavutame edu juba sel aastal, aga ma loodan, et loodetavasti triloogid pärast seda, kui jõutakse institutsioonides eeltööga ühele poole, lähevad asjad triloogide käigus sujuvalt, eelmise aasta kuulamine oli väga kasulik kõikidele osapooltele. vabandust, ületasin omale antud kõneaja, lugupeetud esimees, vabandan. jah, te andsite nii palju infot edasi, nii palju kasulikku infot, et ei pannudki tähele. kolleegidele, kes alguses ei olnud siin, ütleksin, et Belinda mainis ka seda, et volinik King on äh, esitanud täna uue teadise, mis, äh, mille pealkiri on äh, eduaruanne tõhusas julgeolekuliidus. nii et selle võib siis siia veel lisada, kui teil see info kõrvust mööda läks. härra Vjavjarovski andmekaitse inspektori ametist, palun, äh, teil on sõna, te olete meie viimane esineja. suur tänu, härra esimees, suur tänu, et kutsusite äh, Euroopa andmekaitse inspektori siia ja siin keskendutakse äh, justiits- ja julgeolekuvaldkonnale ja Schengeni infosüsteemile, meie jaoks on arusaadav, et on väga palju algatusi, mida tehakse praegusel hetkel ja nendes algatustes Need algatused on tingitud sellest, et Euroopa Liit on silmitsi suurte rände ning äh, julgeolekuväljakutsetega. me äh, kiidame komisjoni äh, töö eest selles, nendes rasketes tingimustes, millega Euroopa Liit praegusel hetkel silmitsi seisab, aga samas kutsume üles põhiõigusi täielikult austama. põhiõigused on kaitstud meie hartaga ning need on oluliseks eeltingimuseks väljakutsetega toimetulekuks. Euroopa Liidu andmete haldamise äh, struktuur ongi teema, millest mina tahaksin täna rääkida. harta kaheks peamiseks alustingimuseks on äh, eraelu puutumatuse põhimõte, proportsionaalsuse ning vajalikkuse põhimõte, mida tuleb arvesse võtta ka õigusloojate poolt. see tähendab inter alia seda, et õigusloojad peavad selgitama sisuliselt seda, kuidas no, äh, ettepaneku äh, eesmärke ei oleks saanud äh, vähem sekkuvate meetmetega ellu viia, kuidas võiks vähendada ettepaneku mõju äh, eraelu puutumatuse ning äh, äh, ka seotud õigustele. Eurotaki ülevaatamise ettepanekus, mis on üks osa esime-, uuest Euroopa Liidu süsteemist, seal ei ole üldsegi mõjuhinnangut ja uues ettepanekus nõutakse proportsionaalsuse anu hinnangut andme mis, mida kasutatakse ühe eesmärgiga, võib olla pii-, võib-olla piisavalt kaitstud, aga kui kasutatakse uueks eesmärgiks, võib see olukord muutuda. praegusel hetkel on ebaselge, kas äh, Euroopa Liidu reisiteabe ja reisiloa süsteemi ETIAS-ega kaasneb vajalik mõjuhinnang ja hoolimata sellest, et EES-süsteemi ettepanek, äh, üks osa komisjoni teisest paketist, ei ole veel vastu võetud, on teada, et EES äh, tugineb äh, EES-süsteemi andmetele mis, äh, mida on kogutud täiendavatel eesmärkidel, äh, lisaks nendele, mida alguses planeeriti. ma tean, et me peame reageerima uutele väljakutsetele, aga äh, tegevused te,, uued tegevused ilmuvad päevakorda üha kiiremini ja kiiremini ja me peame olema kindlad, et meie sammud on ikkagi õiged. rände haldamine ning julgeoleku eesmärgid, neid tuuakse üha rohkem esile kas selleks, et äh, õiguskaitse eesmärkidel olemasolevatele süsteemidele juurdepääsu tagada nagu VIS ja Eurotac või selleks, et uut äh, infosüsteemi üles luua, nagu näiteks EES-süsteemi uus ettepanek, või selleks, et äh, laiendada olemasolevate ametite ja organisatsioonide pädevusi, nagu näiteks Euroopa piiri ning rannikuvalge. siis süsteem oli alguses mõeldud kompenseerivaks meetmeks pärast sisepiiride tühistamist Schengeni alal. ja kui tuli teise põlvkonna, siis, siis kaks, siis toimus muudatus, eesmärgi muudatus, kontrolli isikute ning eh, objektide kontrollilt mindi üle uurimiseesmärkidele kahe tuhande kuuendal, kahe tuhande seitsmendal aastal rääkisime siis kaks süsteemist. mina olin siis oma päritoluriigis parasjagu ning vastutasin andmebaaside koostalitusvõime eest õiguskaitseorganitele ning õiguskaitseorganid jälgisid väga tähelepanelikult seda, mis siis süsteemis on, õppides samas seda, kuidas saaks neid andmeid kasutada erinevates ametivõimudes meie riigis uute funktsioonide sissetoomine võib olla väga suure mõjuga. näiteks äh, sõrmejälgede otsing äh, on äh, väga uus funktsioon, mis toob kaasa ähm, võimaluse kasutada seda õiguskaitseorganite poolt, hoolimata sellest, et rände ning sisejulgeoleku vahel võib olla seoseid, on, on tegemist siiski kahe erineva avaliku poliitika valdkondadega ning äh, eesmärgid peaksid jääma lahku äh, ning me peaksime äh, jätma selle meelde, et on vaja kahte erilist eesmärki. loomulikult õiguskaitseasutused peavad saama juurdepääsu parimatele tööriistadele, nad peavad saama leida terror, kasutada infot selleks, et terrorist tõid äh, üles leida need teisi äh, kurjategijaid ja sellised tööriistad võivad olla äh, oluliseks infoallikaks sellistele ametivõimudele, aga juurdepääsu tagamine nendele juurdepää-, nendele tööriistadele õiguskaitseasutuste jaoks võib olla küll õigustatud, kuid see ei ole sugugi mitte tühine samm tuleb meeles pidada seda, et neid süsteemid töötati välja selleks, et neid kasutada Euroopa rändepoliitikas ja mitte õiguskaitse eesmärgil. kuna infosüsteemid ehitatakse üles konkreetset eesmärki silmas pidades, seal on sees oma kaitseklauslid ja juurdepääsu tingimused, mis lähtuvad eesmärgist, siis igasugune eesmärgi muutus nõuab täiendavaid uuringuid äh, selliste muudatuste äh, mõju kohta põhiõigustele. me ei ole tegelikult äh, kõikide komisjoni dokumentide teksti näinud, iga ettepanek nõuab väga põhjalikku ja üksikasjalikku analüüsi, kuid võime omalt poolt öelda, et kindlasti tuleb arvesse võtta seda, kas andmekaitse on mõjuhinnangus äh, läbi vaadatud ja kas alternatiivsed legi-, äh, õigusloomelised meetmed olid kaalumisel, kas andmete kvaliteet ning andmesubjekti õigused on analüüsitud ja õigused on tugevdatud ning kas ettepanek on või ettepanekud on kooskõlas Äh, erinevate äh, rände kontekstide äh, eesmärkidega ning sisejulgeoleku eesmärkidega ning kas need on prognoositavad indiviidide jaoks. Euroopa Liidu olukorra kõnes neljateistkümnendal septembril Strasbourgis Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker toonitas seda, kui oluline on Euroopa Liidu piiride kaitse, aga ta rõhutas ka seda, et äh, info ning luureandmete vahetamine ei tohi äh, äh, tuua ohvriks põhivabadusi ning ta juhtis tähelepanu, et andmekaitse kuulub nende põhiõiguste hulka. ja nagu Euroopa Liidu mõningatest dokumentides, nagu koostalitusvõime strateegia, mis esitati paar aastat tagasi ISA projekti raames, toovad välja viis Äh, erinevat äh, koostalitusvõime äh, kihti, tehniline ja nii edasi. me näeme, et koostalitusvõime erinevate tasandite saavutamiseks on poliitiline tahe, tehniline, semantiline tase tuleb rakendajate poolt, aga me tahaksime kanda hoolt, et juriidiline tasand oleks ka hästi käsitletud ning organisatoorne tasand äh, Äh, samuti äh, hoolimata sellest, et üha rohkem äh, tuleb neid üksusi, kes on protsessi kaasatud. andmekaitse ja õigus põhiõigustele, eraelu puutumatuse õigus, hartaga tagatud õigused ei pea Euroopa Liitu tegevusvõimetuks muutma aga samas need õigused ei äh, peatu Euroopa Liidu piiridega. Need kehtivad kõikide indiviidide suhtes, sõltumata sellest, kas nad on Euroopa Liidu kodanikud, kolmandate riikide kodanikud, seaduslikud või ebaseaduslikud sisserändajad, varjupaigataotlejad äh, või lihtsalt turistid. harta peab olema kõikide Euroopa Liidu poliitiliste sammude ning äh, õigusaktide suunaandjaks ning meie püüame sellele kaasa aidata. suur tänu, härra Vjevdžovski. ja nüüd äh, küsimused liikmetelt, proua Lopes, äh, härra Lopes Aguilar ja nii edasi. härra Lopes Aguilar kõigepealt kas te võiksite teha äh, võimalikult lühidalt? suur tänu, esimees, teengi lühidalt. just nii, tahaksin vabandada, et ma ei olnud siin kogu aeg kohal. aga nagu paljud teisedki, siis pidin teistel koosolekutel olema. mul on äh, mitmeid kohustusi erinevates Euroopa Parlamendi töövaldkondades ja mul on üks küsimus proua Paikile. Äh, kohtusime hiljuti rääkisite eh, nendest eh, õigusloome toimikutest, mis eh, on töös, viisakoodeks, viisa eeskirjad on jõudnud tupikseisu nõukogus, täna hommikul ütlesin selgelt välja, mida mina sellest arvan, mida mina arvan sellest, et nõukogu ei ole aru saanud, milline on meie kaasõiguslooja Euroopa Parlamendi roll komisjon ei äh, avalda piisavalt äh, survet nõukogule, et nõukogu töö jõuaks kompromissile Euroopa Parlamendiga ja siis ei tulegi mingit õigusakti, ei tulegi. aga mul on üks küsimus, äh, kui ma nüüd sellega märgusega ühele poole saan. Schengeni ala on viletsas seisus ja me kõik teame, et kõige olulisem, mida me oleme saavutanud Euroopa Liidus, on vaba liikumine, inimeste vaba liikumine ja see on nüüd ohus julgeoleku kaalutluste tõttu, mis kipuvad lihtsalt hüsteeriaks muutuma. loomulikult äh, oht julgeolekule on äh, tõeline, aga Schengeni standardite alandamine ei peaks olema ainsaks vastuseks sellele. Schengen ei ole see, mis ta varem oli. tõsi. aga kuidas näeb komisjon ette, kuidas on võimalik Schengenit taas jalule saada? Schengenit nii, nagu meie seda mäletame, mitte ainult meie parlamendiliikmetena, vaid ka teised. iga kord, kui me läheme Strasbourgi, siis me näitame oma passi, kas eh, kaks või kolm korda tee peal kui me parlamenti läheme. ja sama puudutab tagasiteed. millal asjad jälle normaalseks muutuvad? kas see päev üldse tuleb või ei näe meie kunagi seda päeva? tänu. ja proua Veržia, palun. vabandust, härra esimees kuulasin tähelepanelikult seda, mis on täna pärastlõunal toimunud, esimest korda võtan sõna tänavastana jooksul. tahaksin tänada härra Vjevjorovskit. esimest korda kuuleme me täna äh, põhiõigusi mainitavat, siin on olnud mitu äh, äh, et neid muid asju mainitud, mina olen siin Euroopa Parlamendis alati, eriti selles komisjonis, püüdlenud selle poole, et me oleme tasakaalustatud ja täna pärastlõunal, kuulates kõike seda juttu, võin ma öelda, et ma olen nõus härra Lopes Aguilari vihaga, olen nõus ka sellega, mida ta täna hommikul ütles, ma küll ei kuulnud seda ise, aga mulle räägiti, millest, millest ta rääkis, ma olen temaga päri. nii nagu teiegi ütlesite, härra esimees, siin käib praegu äh, Twitteris säutsumine. tunnen äh, muret, kui esimees ei kuula mind, vaid säutsub. loomulikult ma kuulan teid, ütleb härra esimees, aga äh, teie teate ju, kui palju asju tuleb selles kõvasti tööd tegevas libekomisjonis korda saata, ma ei saada siin sõnumeid oma sõpradele ega midagi sellist. ma tegelen meediavabaduse küsimusega Ungaris, teiste tähtsate küsimusega, kui te tõesti tahate teada. aga ma suudan mitut asja korraga teha, libe esimees peab seda suutma. nii et palun jätkake oma sõnavõtuga. jätkan siis. nii nagu esimees just selgitas, on tõsi, et nüüd on tulemas jällegi üks uus teatis Äh, jah meil on äh, teatised, algatusettepanekud, õigusloomelised ettepanekud, äh, õigusaktide ülevaatamised, neid, mida visatakse meile läbi uste sisse, need, mis, mida loobitakse sisse aknast. ma olen pisut rabatud sellest. süsteeme on ka palju, infosüsteeme on terve müriaad ja mul on selline tunne, et et äh, me üritame arukate piiride süsteemile juurde panna veel seda ES-süsteemi, et äh, kõigile muljet avaldada. koostalitusvõime süsteemide vahel ma tunnen selle pärast üha rohkem muret. tunnen muret ka selle pärast, mida teie meile seletasite. proportsionaalsuse ja vajalikkusega seoses ning eesmärkidega seoses, mis üha muutuvad ja arenevad äh, järk-järgult Äh, julgeoleku äh, ohud kasvavad ja nii edasi. ma ei tea, kuidas me jõuame tasakaaluni. mul on ka üks eraldi mure, mis äh, puudutab Eurodaki. mulle tundub, et Eurodak oli alguses süsteem, mis oli mõeldud varjupaigataotlejate jaoks. ja üha rohkem on mul mulje, et Eurodak on nüüd äh, süsteem, millega püüaks, püütakse üles leida neid inimesi, kes, kellel ei, ei ole õigusi varjupaigale või kes on nii-öelda halvad varjupaigataotlejad kõik see muudab mind murelikuks ja ma ütlen, et äh, mul on üha raskem aru saada, äh, kuhu me jõuame omadega ja samas äh, kiirus on suur ning tahaksin küsida Home peadirektoraadi esindajalt, mida tema sellest arvab, aga ka tema ripub oma telefoni küljes kinni. ma tahtsin talle esitada küll küsimuse, aga siiski. ma olen ka variraportöör, mis puudutab ES-süsteemi ja ma tunnen huvi, milline on ajakava, mis on, triloog peaks alustama jaanuaris, variraportööride viimane kohtumine, kus ma osalesin, äh, seal äh, oli, me kõik rabatud sellest, äh, millised on eesmärgid. me peaksime vastu võtma uue dokumendi, paistab, aga mulle tundub, et selline õigusloome elluviimise maneer ei ole, viisakus ei ole Euroopa Liidu vääriline ja põhiõiguste küsimus on minu arvates liiga varju jäänud ja samas see on selle komisjoni liikmetel iseäranis südame peal. Thank you, Mary-Christine. I can confirm that... suur tänu, Mary-Christine Äh, proua Paiks, äh, Paik tegi märkmeid selle kohta, mida te ütlesite ja tema telefon oli välja lülitatud, minu telefon oli küll tõesti sisse lülitatud. aga äh, libe komisjonil on vägagi kiireloomulisi küsimusi, saatsin email'e sel teemal, mida tuleb homme teha. kui ma seda täna ei tee, siis libe komisjon jääb ka, imekomisjoni tee ka peatub. jah, ja kui see puudutab Ungarit, siis ma tõesti suudan kahte asja korraga teha, libekomisjonis tuleb seda teha, ütleb esimees. Äh, personalile ütlen, et äh, ma vastan teie emailidele, kõik on korras ja nüüd härra Töpre. suur tänu, esimees suur tänu meie tänasele äh, viimasele kahele esimehele, äh, esinejale, kelle ettekannetest on palju olnud kasu, meil ei ole vaja selliseid äh, mehhanisme, kus põhiõigusi ei austata, põhiõigusi tuleb austada äh, igasugustes mehhanismides ja mehhanism samuti aga kõigepealt äh, tahaksin avaldada toetust äh, meie kolleegile Lopes Aguilarile ning äh, ütleksin komisjoni esindajale, proua, edastage see sõnum kogu komisjonile. komisjon peab tegema algatuse, et viisakoodeks sellest tupikseisust välja aidata, kui seda ei juhtu, siis tuleb suur katastroof ja katastroofile järgneb katastroof ja äh, Äh, ma soovin komisjonile algatusvõimet ja loomingulisust sellel teel. kuulasin väga tähelepanelikult äh, teie sõnavõttu, äh, mis käsitles SIS-süsteemi sisearengut ning õigusloomelisi muudatusi, millest te rääkisite, mille kohta te ettepanekuid tegite ja millele te viitasite. ja siis juurdepääs Europolile, jah Te ütlesite, et see võib olla üks eesmärke, mina toetan seda mõtet täielikult. siis kaks küsimust, praegu on üks küs-, probleem jäänud, kõik liikmesriigid ei kasuta sissi ühtemoodi ja ühtviisi sagedalt, iseäranis terrorismivastase võitlusega seoses. kas teie näete mingisugust õiguspärast moodust äh, seda soodustada äh, seda, et liikmesriigid süstemaatiliselt edastaksid äh, teavet iseäranis, äh, mis puudutab potentsiaalseid te terroriste ja terrorirünnakute toimepanijaid. praeguses olukorras tundub see mulle kõige asjakohasem, väga paljud välisvõitlejad võivad tulla meie territooriumile ja meil on vaja infot nende kohta, aga mul on veel üks teine küsimus ka. mulle tundus, mulle valmistab väga Äh, äh, mulle valmistas väga suurt muret äh, Pariisi terrorirünnaku toimepanijate liikumine Belgia vahel üheksa nelikümmend neli Sireeni Prantsuse õiguskaitseorganid saatsid edasi Belgiale info, Belgia vastav ametiasutus ei vastanud tegemist on juba luureorganite vahelise koostööga ja Salah Islam äh, on radik-, radikalist, džihaadi äh, elluviija äh, ja seda infot edastati, kas oleks võimalik seda keerulist infovahetust Europolis paikneva tsentraalse süsteemiga asendada? Europolil peaks olema juurdepääs igasugusele sellisele luureinfole politseil, kes SIS süsteemis äh, äh, otsingu teostajad peaksid kohe teadma, et tegemist on potentsiaalse terroristiga. probleemid, millest me siin räägime, on praktikas juba äh, ellu jõudnud, nii et sellepärast tasub muret tundma ja veel, rääkisin eile teisel koosolekul EES-süsteemist. me tahaksime, et kolmandate riikide äh, kodanikud annaksid äh, neli digitaalset sõrmejälge äh, ning näokujutise. ette ei ole nähtud nende süsteemide ühendatavust, EES-süsteemi ja Eurodaci ühendatavust komisjoni ettepanekus Eurotakis antakse kõikidele liikmesriikidele kohustus äh, võtta kõikidest ebaseaduslikest inimestest, äh, inimestelt sõrmejäljed ning näokujunda, äh, kes on nende territooriumil. kui meil on EES-süsteem ja Eurotak, siis ja oleks nende vahel ühenduslüli, siis ei peaks tööd tegema kaks korda. kui oleks loomulikult piisavad kontrollimeetmed eraelu puutumatuse ja põhiõiguste tagamiseks paigas. Te ei ole ette näinud sellist koostalitust vastutusvõimet ES-süsteemi ja Eurotax-süsteemi vahel. ning mulle tundub, et see on äh, viga, sellepärast et see info, mis on juba ühes kohas talletatud, peaks olema äh, ka teises kohas kättesaadav, et me ei peaks seda enam uuesti hakkama koguma. aitäh um,! Take... suur tänu! sa, ma tahtsin võtta härra Coelho siin lõpetuseks Birgit Sippel aga palus veel sõna, nii et palun, Birgit, lühidalt. siiski sõna saab ära Coelho hoopis. ei, Birgit Sippel vabandab ja ütleb, et tahtsin siiski enne härra Coelhot sõna, palun vabandust. Äh, tahan ka vabandada, et ma ei suutnud jälgida sissejuhatusi äh, meie kõnelejate poolt, aga tahaksin keskenduda kolmele asjale. esiteks jah, selge on, et vahel jääb mulje, et mõningad osalised usuvad, et kui me kõik kogume kokku kõigilt, siis lõppkokkuvõttes leiame me kõik ohtlikud inimesed ülesse. minu arust ei ole see üldse õige. sest siis oleme me ülekoormatud. ja meil on käed tööd täis kogu andmete sõelumisega ning jätame kahe silma vahele info, mis võib olla tõesti oluline ning esimene kontroll tuleb teha, kas on meil vaja kõiki andmeid ja kõigilt saada. teine asi, nüüd, kui meil on juba erinevad andmebaasid olemas, kuidas seda organiseerida ja võib-olla paremini äh, korrastada? ja siin kolleegid juba tõid välja, et äh, kaastalitusvõime saab korra-, seda saab korraldada väga erinevalt. kas äh, paneme kõik andmed ühesse potti, äh, nii et kõik saavad kõigile ligipääsu, ilma teadmata, kas nad sellega toime tulevad või siis äh, korraldame ja korrastame andmed nutikamalt. ja minu arust see ongi asi, mida praegu ka kõrgeme tasemelises kaastalitusvõime töörühmas arutatakse aga andmekaitseteenistuse kolleegidelt ma tahaksin küsida, et kuidas olete teie sellistesse debattidesse kaasatud? kõigepealt siis andmete kogumise kohta ja teiseks kaastalitusvõime korraldamise kohta, mis puudutab erinevaid andmebaase. ja lõpetuseks me ei tohiks unustada, et ka kohtus on tehtud mitmeid otsuseid selle kohta, et andmete massiline kogumine ilma igasuguste eh, eeldusteta ei ole õige ja me peame olema siinkohal väga ettevaatlikud. suur tänu, Birgit, eh, et seda ütlesid, eh, ütleb esimees ja nüüd, Carlos, palun kokkuvõtteks kiiresti. jah, ma tahaksin tänada nende soovituste eest ja kaks küsimust ka. et kõigepealt siis meie kõnelejatele suur tänu, et te nii hästi rõhutasite ära, mikspärast SIS-süsteem on väga oluline ja mikspärast selle kasutamine äh, austab nii põhiõigusi kui andmekaitseõigusi. siis äh, proua Spaik ütles, et aasta lõpuni äh, annab komisjon äh, äh välja SES-süsteemi muutuste aluse küsimuse kaks soovitust. muudatusettepanekud peaksid võtma arvesse uusi äh, julgeolekuohtusid, mida toob kaasa terrorism ning äh, teiseks me peame muidugi vaatama seda, äh, kui keeldutakse inimeste sisselaskmisest äh, või äh, Euroopa Liidus viibimiseks, selle jaoks peaks tulema hoiatusteadesüsteemi, praegu ei ole sellist asja seal olemas. edasi. kuidas siis süsteemi kasutamine on muutunud pärast terrorismirünnakuid Brüsselis? ja nii, vabandan, mu saksa keel on väga kehva, ütleb kõneleja, eh, aga proua Sippel ütles, et me saame kasutada täielikult ära neid süsteeme, mis juba on olemas. kas te saate meile öelda, kuidas praegu on infosüsteemide kõrgetasemeline töörühm selles osas asi jõudnud? suur tänu! suur aitäh, Carlos! suur aitäh nende soovituste eest, sest eh, need kolleegid, kes ei olnud kuulamise jooksul kohal tahan öelda, et, et libe Schengeni töörühm on ka ellu kutsutud ja Carlos on selle juhiks. ning koordinaatoritele sa-, annab ta siis samuti teada edasiminekutest, suur aitäh! ja nüüd Belindale annan sõnu, sõna edasi, meil on siin viis-kuus minutit alles, ma tean, et küsimusi oli palju, aga palun katsuge kasutada seda aega kokkuhoidlikult. suur tänu, härra Agilar, ma saan aru, et viisakoodeks küsimus on õigustatud. ma olen kindel, et komisjon mõistab parlamendi muret, mis humanitaarviisade ettepanekuni viis, aga ma loodan, et parlament saab ka aru sellest, et meie selgitused õiguslike probleemide kohta on tehtud heas usus, aga me saame aru loomulikult parlamendi motivatsioonist ja seda me arvestasime ka siis, kui me eh, ümberasustamispaketi kokku panime ja meil oli tunne, et see ongi koht, kus seda arutada. me saame väga hästi aru parlamendi nõudmisest humanitaarviisade jaoks, aga me ei usu, et tegemist on eh, lühiajaline Schengen, lühiajalise Schengeni viisaga esimese paneeli arutelude juurde tagasi tulles ehk Schengeni süsteemi juurde tulles eh, komisjon ütles, et nad tahavad täis eh, toimivat Schengenit. kahekümne viiendal oktoobril me võtame vastu praeguse eh, piirikontrollide taastamise osas küsi-, eh, otsuse. esimest korda oleme siin rääkinud põhiõigustest, keegi kolleegidest ütles, ei ole see nii, mul on kahju seda kuulda need inimesed, kes on tegelenud Schengeni ja infosüsteemidega, on väga palju kokku puutunud põhiõiguste teemadega esimene mõju-uuring, mis puudutab e-piire, aga nüüd ka äh, sisenemise ja väljumisettepanekute osas oleme väga ti tihedalt kaalunud ka põhiõigusi. ja kindlasti proportsionaalsus ja vajadus on siin kõige olulisemad äh, argumendid edasi ETIAS äh, süsteemi mõjuhinnang. ma näen, kuivõrd oluline on äh, mõjuhinnangute küsimus ja seal, see annab ka vastuseid äh, küsimustele. aga meie põhimõttelises lähenemises äh, andmete eh, privaatsuse hoidmises, andmekaitse osas ei ole me eh, midagi teinud selleks, et andmekaitse eh, ettepanekut riivata me oleme väga palju peadirektoriga kokku puutunud, meil on olnud erinevaid äh, kuut-, ähm, kogu äh, tulekuid ja kogunemisi ning koosolekuid ETS-i süsteemi kohta. oluline on see, et me näitaksime, et Euroopas, kui me loome selliseid süsteeme, siis andmete kaitse äh, kõikide jaoks, ükskõik kas tegemist on kolmandate riikide kodanike või Euroopa Liidu kodanikega, et need küsimused on tähtsad. härra Dupree Europolil on ligipääs Schengeni infosüsteemile, vahel jääb mulje, et neil pole, nad ei kasuta seda võib-olla lõplikult, et on võimalik äh, laiendada seda kasutust, äh, aga sissi nad palju ei kasuta ja viisa informatsioonisüsteemi üldse mitte. ma arvan, et kui teie saate ligipääsu ühele nendest infosüsteemidest, siis oluline on see, et seda võetaks tõsiselt ja äh, vaataksite, mis saab edasi, sellepärast et kui teil on ligipääs, aga te ei jõua edasi sellega kusagile, siis äh, seda oleks vaja kasutada ka, kui teil ligipääs on kokkuvõttes praegu tundub mulle, et oluline aspekt on see, kuidas ja kui kiiresti sireensüsteemi läbi ametivõimud informatsiooni saavad. meie jaoks on väga oluline ja see on ka meie hinnangutes välja tulnud, et liikmesriigid äh, annaksid piisavalt vahendeid, töötajaid, rahalisi vahendeid äh, sireeni äh, jaoks kui sissisüsteemis äh, te leiate äh, või saate tabamuse, leiate kellegi, kes on kahtlane, siis äh, on vaja informatsiooni. ma tean, et liikmesriigid loodavad sireensüsteemile, aga nad ei jaga vahendeid vastavalt. et võib-olla peame kahepoolselt siin natukene rohkem rääkima siis ka koostalitusvõime Schengeni infosüsteemi ja sisenemis-väljumissüsteemi vahel. ma tean, et eile eelarvekomisjonis see küsimus juba kerkis. selgitus siin saan jällegi anda võib-olla kahepoolselt rohkem, siin on väga palju tehnilisi küsimusi ka veel lahendada, aga ma arvan, et kui me räägime kaastalitusvõimest, siis ja ma loodan, et me ka oma teatises selgitasime põhjalikult seda, et me ei räägi ühest suurest süsteemist, mis äh, suhtleb iga teise süsteemiga ja kõik saavad sinna ligipääsu, ei, meie plaan on hoopis teistsugune, me räägime oma teatisest erinevatest faasidest. ülioluline on see, et inimesed, kellel on ligipääs teatud süsteemidele, äh, saavad ja üks otsinguliides aitab siin näha, kas äh, mõningates süsteemides on, äh, leiate te selle infokillu, mida te otsite aga sisenemis- ja väljumissüsteemis loomulikult on liikmesriikide eh, eri eh, kasutus eh, aspektid olulist rolli mängimas. siis sissisüsteemi kasutamine terrorismirünnakute järgselt, ma ei tea täpselt, millist informatsiooni minu kolleegidel meeskonnas on, aga siis kõrgetasemeline töörühm ja kuidas on edasi jõutud volinik Kingi teatisest täna on uut informatsiooni ja ma kujutan ette, et, et komisjonilt tuleb väga palju infot teie suunas, aga ma tean, et volinik Kingi ettepanek oli äh, tagada see, et te olete kursis mitmete arengutega ja ma loodan, et see aitab äh, pigem selgitada olukorda, kui hägustab äh, seda info välja. enne aasta lõppu Äh, tuleb välja raport sellest, mis toimub kõrgematatasemelises töörühmas, kuhu on jõutud ja näiteks kui kaugele on jõutud ka ühtse otsingu liidesega ja novembris äh, loodetavasti saate te võimaluse äh, seda kuulata. aga palju tehakse ka töörühmades ära. näiteks on ka ühtse otsingumootori või otsinguliidese töörühm oluline on see, et enne kui me räägime uutest funktsioonidest või uutest süsteemidest, eh, peame me rõhutama seda, kuidas liikmesriigid kasutavad olemasolevaid süsteeme. aga nii viisa infosüsteemi kui ka Schengeni infosüsteemi puhul võib öelda, et meie liikmesriigid tegelikult ei kasuta kõiki neid funktsioone, mis juba olemas on ja kui see on rikkumismenetlus, siis me saame midagi nende vastu ette võtta, aga liikmesriigid igal juhul ei täida täielikult võetud kohustusi kasutada neid süsteeme, mis Schengeni ala tööd hõlbustaksid. ma meelega midagi vahele ei jätnud, aga aeg on mul ka otsas. et aus olla, siis mõningad küsimus või enamus küsimusi suunati komisjonile ja aeg on igal juhul otsas, nii et võib-olla võtate kiiresti kokku mõne lausega kaks minutit, sellepärast et enamik küsimusi on saadetud komisjonile või edastatud komisjonile. kõigepealt äh, roll, äh, mis on andmekaitse inspektoril, on vastata küsimustele. mõningad nendest küsimustest äh, kerkivad ikka ja jälle ja, ja taas ja taas, aga me peamegi niimoodi toimima. mis puudutab kaastalitusvõimet, siis me ei räägi siin kõikide andmete, andmebaaside äh, Äh, kesktasemele viimisest. põhiline osa äh, või põhiline tähtis osa on see, et need äh, süsteemid mõistavad üksteist õigel moel, et inimene, kes kasutab süsteem A-d, saab aru, kuidas tuleb informatsioon süsteemi B, et kogu see info oleks semantiliselt arusaadav ning õiguslikult ka tugevasti ette valmistatud. ja andmekaitse Äh, andmekaitsjatele on põhiline küsimus, kes seda asja haldab, millised on võtmed, millised on äh, lahendid, kes neid haldab ja nii edasi. ja kaasaitusvõime äh, töörühm, jah, andmekaitse volinik kutsuti ka sellele koosolekule. ja meil on väga hea meel nende arengutele, mis tänasel päeval on aset leidnud, hoiame komisjoni selles osas ka kursis suur tänu, et tulite, hindame seda kõrgelt ja suur aitäh, et rääkisite lühidalt. nii et suur aitäh teile ka äh, eelnevate sõnade eest. head äh, kolleegid, äh, esmaspäeval, seitsmeteistkümnendal oktoobril tuleb meie ette Home peadirektoraadi inimene, kes räägib kaasalitusvõimest. kell kolm toimub see koosolek lihtsalt infoks teile ja tahan lõpetada siin. härra Coelho, palun lühidalt võtke kokku. selle, sest et koordinaatorid on teile selle ülesande andnud, nii et Carlos, äh, lühike kokkuvõte. suur tänu, Claude. kõigepealt tahaksin tänada selle kuulamise eest ja selle rakkerühma eest, äh, et te olete äh, seda otsustanud korrata. suur aitäh kõnelejatele ning tahaksin teha omad lõplikud kommentaarid oma emakeeles, ütleb kõneleja suur aitäh. kõigepealt äh, tahaksin tuletada meelde seda, mis äh, äh, Franz Timmermans, komisjoni asepresident, on öelnud, Schengen ei ole mitte probleemiks, vaid lahenduseks. tegelikult ma läheksin veelgi kaugemale ja ütleksin, et Schengen on Euroopa Liidu DNA osa, isegi rohkem veel kui euro. kui Euroopa kodanik läheb üle Äh, välispiir, üle riigipiiri, siis ta ei ole mitte välismaal, vaid tegemist on Euroopa kodanikuga, kellel rakenduvad erinevad õigused. ja sellest on täna mitu korda ka räägitud. inimeste vaba liikumine ei vii selleni, et inimesed peaksid ennast tundma kuidagi ebakindlamalt, hoopis vastupidi. sellepärast, et piiridel oleme näinud, et tegelikult äh, näiteks uimastikuritegevus on vähenenud ja kummalisel kombel on ka tegelikult erinevate mehhanismide alusel rohkem usaldust. ja koostööd politsei ja justiitsametit, ametnike vahel on palju-palju rohkem. ja see on väga oluline aspekt. Schengeni tulevik ei sõltu mitte ainult usaldusest, vaid Schengen toob ka kaasa rohkem usaldust. ja sellepärast me peame ka äh, sellest rääkima aga loomulikult eh, tänasest kuulamisest selgus ka seda, millised tugevad eh, rahalised kulud eh, käivad kaasas sellega, kui piirikontrollid taastatakse. jutt oli siin rohkem kui kahekümnest miljardist eurost ja volinik Avramopoulos ütles väga selgelt, et Schengen peab olema ilma sisepiirideta nii kiiresti, kui on see võimalik me teame, et piirikontrollide sisseviimine või taaskehtestamine on liikmesriikide pädevuses, aga me teame ka seda, et eh, neid kasutatakse väga erinevatel põhjustel. Need liikmesriigid, kes on seda teinud, eh, tahtsid eh, paremini kontrolli alla saada pagulasvood ning nad tegid seda ka sellepärast, et kasutada rohkem natsionalistlikku retoorikat oma kodupublikule me peame vaatama, mis siis täpselt saab, äh, kui piirikontrollid taas kehtestatakse, nii et äh, saame järeldada järgnevat. esiteks, me peame Schengen me ei tohi Schengeni õiguslikku alust muuta, vaid selle asemel on meil vaja nõuda hoopis paremini rakendatavust. Euroopa Komisjon aluslepingute järelevalvajana äh, tal on see ülesanne, tema peab rohkem kasutama demokraatlikku kontrolli informatsiooni üle ja loodetavasti rakkerühma läbi see ka õnnestub. oluline on informatsiooni parendada. proua Paik ütles, et Schengeni infosüsteem on suurepärane instrument, mida on loomulikult ka võimalik ikka parendada. meie soovime seda, et tehtaks ettepanek õigusliku aluse muutmiseks äh, loodetavasti detsembris. meil ei ole vaja uut Schengeni süsteemi, aga meil on vaja leida võimalused, kuidas äh, analüüsis tuvastatud nõrgad kohad äh, saaks ületada, seda läbi uue Ranniku- ja Piirikaitseameti läbi Äh, härra esimees, kaks asja öeldi täna pidevalt siin. meil on vaja rohkem solidaarsust liikmesriikide vahel ja meil on vaja ka omavahelise usalduse kasvu. Äh, need on hea Schengeni süsteemi ajao. suur aitäh, Carlos. Äh, ja täna pärastlõunal me kuulsime kõike, mis on tegelikult parlamendi töö jaoks tulevikus väga kasulik. suur aitäh kolleegid, kes sõna võtsid, rääkisid oli, olulistel teemadel. suur aitäh kõigile panuse eest äh, ja suur aitäh ka äh, kõigile panelistidele. head kolleegid, koosolek on sellega lõppenud ja kohtume homme hommikul kell üheksa taas. suur tänu!